Can we restart the alustame uuesti koosolekut, nagu te näete, täna pärastlõunal on meil päris äh, pikk päevakord. püüame ajakavast kinni pidada ja äh, Sagiani äh, raportile jätta piisavalt aega, et kõik, kes soovivad, saaksid sõna. siiski palun kõigil olla distsiplineeritud ja kinni pidada kõneajast ning andke kiiresti ka teada need, kes soovivad sõna saada, et ma saaksin nimekirja kokku panna ning selle järgi saan ka kõneaja ära jagada. ja selle palve järel tulen kohe proua Serakiani raporti juurde, mis kannab pealkirja Ühtne Euroopa raudteepiirkond. niisiis anname sõna raportöörile, palun, proua Serakiani. Grazie, president. Innanzitutto desidero. aitäh, juhataja. enne kui ma lähen asja sisu juurde, sooviksin tänada kolleege tehtud töö eest, variraportööre tahaksin eriti tänada ja sekretariaati ning ka komisjoni personali. tehtud töö on olnud väga hea ja eesmärgiks on välja töötada ühtne Euroopa raudteepiirkond, mis allub ühistele selgetele reeglitele, mis laieneb kogu ühtsele Euroopa raudteepiirkonnale. muuhulgas on meil kavas tähelepanu pöörata nendele puudujääkidele, mis tulid välja esimeses äh, raudteepaketis. seega ei ole eesmärgiks valida ühte äh, nii-öelda mudelit välja, vaid äh, töötada välja selline mudel, mis võiks sobida kõikidele liikmesriikidele selleks, et ühtse turu eesmärk saavutada. ning teiseks väga oluliseks eesmärgiks on süsinikuheitme vähendamine, mis tuleneb transpordist. ja selleks on vaja investeerida rohkem raudteesse, selleks et, et selle osakaal Euroopas hakkaks kasvama eesmärgid võib jagada põhimõtteliselt viite valdkonda, finantseerimine, eh, reguleerivad asutused, lahtisidumine ehk eh, infrastruktuuri haldajate ja ettevõtjate lahtisidumine eh, ja tehniline harmoneerimine. loomulikult mitte kõiki neid elemente ei käsitleta just siin konkreetses uuesti sõnastamisraportis ehm, näiteks mis puudutab finantseerimist ja reguleerivate asutuste küsimust, siis nende kõrval on püütud tähelepanu pöörata ka lahtisidumise aspektidele. liberaliseerimise arutelud algavad aastal kaks tuhat kaksteist, vastavalt sellele, nagu komisjon oma teatises on selle paika pannud loomulikult äh, tuleb arvesse võtta seda, et me räägime siin sellisest raudteeturust, mis kaubavedude osas aastast kaks tuhat seitse on juba liberaliseeritud, rahvusvahelise reisijate äh, veo valdkonnas äh, toimub see möödunud aasta septembrist. meil on vaja eeskirju turgudele selleks, et hõlmata kõik need viis elementi, mida ma mainisin ja, ja mitte kõiki neid ei ole mainitud siin uuesti sõnastamisraportis. ei piisa sellest, et, et meil on väga tugevad reguleerivad asutused, me, me peame tagama liberaliseeritud eh, turu, millel on juurdepääs kõigile ilma lahtisidumiseta, ei ole võimalik täielikku liberaliseerimist saavutada ja ka ainult lahtisidumisest ei piisa. süsteem ei toimi, kui meil ei ole selget Äh, läbipaistvat finantseerimiskorda. mis puudutab tehnilist harmoneerimist, siis selge on see, et ilma tehnilise harmoneerimiseta ei ole meil võimalik optimiseerida raudteede kasutamist. nagu ma ütlesin, eh, siis äh, ümbersõnastatud raportis kes-, keskendutakse esimesele kolmele valdkonnale ja ülejäänud kaks valdkonda jäävad tuleviku peale. keskendugem siis nüüd eh, ühele põhivaldkonnale ümber sõnastatud raportis ehk reguleerivate asutuste küsimusele. kui vaadata muudatusettepanekuid seitsekümmend kolm kuni kakskümmend kaheksa, siis siin me toetame komisjoni ettepanekut eh, suurendada siseriiklike reguleerivate asutuste volitusi ja pädevust. meil on vaja tõhusaid siseriiklikke reguleerivaid asutusi, aga samas on oluline see, et toimuks tõhus koostöö ka teiste riikide reguleerivate asutustega, tagamaks, et lõppkokkuvõttes on meil selline süsteem, mis äh, ühetaoliselt kohaldaks äh, raudteealale mm, kehtestatud eeskirju. me peame reguleerivate asutuste rolli muutma selgemaks, selgelt vä-, välja tooma nende pädevused ja volitused. kui vaadata muudatusettepanekut äh, seitsekümmend viis, või seitsekümmend kolm, mis räägib organisatsioonilistest nõuetest ja äh, muudatusettepanekus kaheksakümmend, kaheksakümmend, siis on selge, et meil on vaja tugevdada üle-euroopalist mõõdet, äh, mis puudutab reguleerivatele asutustele antud kontrolli rolli. mõned muudatusettepanekud äh, toovad välja mõtte luua reguleerivate asutuste võrgustik, mis aitaks meil mm, omal ajal tulevikus luua üks Euroopa reguleeriv äh, asutus. muudatusettepanekus kaheksakümmend ma leidsin, et, äh, et äh, on välja toodud teema, mille osas võiks kolleegidega mõtteid vahetada. komisjon on käinud välja mõtte omal ajal luua Euroopa reguleeriv asutus ja veel üks aspekt, äh, millega tegeletakse ümbersõnastatud versioonis, on kulude finantseerimine. lähtudes selles, et raudteesektoris äh, on investeeringute maht liiga madal, eriti investeeringud äh, taristusse, siis on selge, et see on üheks antud valdkonna kitsaskohaks ja arengu pidurdajaks. komisjon tõesti soovib raudteesektorit Eh, rohkem arendada selleks, et eh, see oleks paremini kooskõlas teiste transpordiliikidega. aja jooksul on terve rida liikmesriike jätnud raudteesektori hooletusse ja pigem tähelepanu pööranud eh, maanteevedudele. mina toetaksin komisjoni ettepanekut sõlmida mitmeaastane leping tagamaks selle, et liikmesriigid näevad ette piisava finantseerimise raud-, raudteevaldkonnale. ning tahaksin lepingu kehtivusaega pikendada viielt aastalt seitsmele aastale, et jääks piisavalt aega e, kaasata kõiki e, ettevõtjaid juba planeerimisfaasi. ning e, väga oluline on ka see, et välismõjude arvessevõtmist kuludes oleks koordineeritud ka teiste valdkondadega, selleks et tagada võrdne konkurents teiste transpordisektoritega, transpordiliikidega. ja mis puudutab raudteetaristu riidi, riigihankeid, siis investeeringute stimuleerimiseks me peaksime siin teatud boonussüsteemi välja töötama mis aitaks kaasa sellele, et muuhulgas kaasajastataks ka veeremit, pluss lisaks siis sellele, et suurendada tuleb investeeringuid taristusse. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, siin me räägime eh, boonus-maalussüsteemi kasutamisest ja boonuseid kasutatakse siis nendele, nende puhul, kes kasutavad juba ETCS süsteemi. ehk eh, ettevõtjale ei peaks täiendavaid kulusid tulenema sellest, et ta võtab kasutusele ETCS süsteemi. meil on vaja eh, anda tugevamaid stiimuleid eh, selleks, et ETCS-süsteemi hakataks laiemalt kasutusele võtma. komisjon on rääkinud delegeeritud aktidest eh, pärast eh, konsultatsioone. nõustusin sellega, et, et sellel võiks olla mm, teatud mõttes positiivne mõju välja pakutud direktiivi raames. seega olen terve rea muudatusettepanekuid välja pakkunud nende teemade osas, mis on välja toodud lisas, eriti lisades kaks, kolm, viis, seitse, kaheksa, et et neid võiks puudutada õigusloomelistes ettepanekutes. ja on veel muudatusettepanekuid, mille alusel püütakse nõnda lisades sisalduv tuua õigusloomeprotsessi loomulikult äh, me peame arvestama Lissaboni lepingust tulenevate muudatustega. ja nüüd, mis puudutab äh, lahtisidumist äh, ehk taristu eristamist, lahtisidumist ähm, raudteeettevõtjatest, siis ka selle kohta on meil välja pakutud terve rida muudatusettepanekuid ja millele me peame tähelepanu pöörama ümbersõnastamise käigus. tegin endale ülesandeks mõelda lahtisidumise peale eh, raudteetranspordisüsteemi raames. Eh, ma leian, et tegemist on väga vajaliku sammuga, mille me peame astuma, kui me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eh, läheme liberaliseerimise ja turgude avamise teed. nii et kui me soovime turgusid avada, siis sellisel juhul peab lahtisidumine looma sellise süsteemi, millega me väldiksime äh, olukorda, kus tugevad ettevõtjad ei hakkaks turul domineerima, turgu kontrollima ning äh, ei looks olukorra, kus nõrgemad äh, surutakse turult välja, eriti ettevõtjad, kes tulevad naaberriikidest. ja see muudaks ka turu arendamise raskeks rahvusvaheliste teenuste pakkujatele. seega peame hea seisma liberaliseerimise eest kaubavedude turul. see töö on juba käimas ja nüüd tuleb vastavad sammud astuda ka reisijate veos. eeskirjad ja, ja prognoosid, mis pakutakse välja ümbersõnastatud versioonis peavad olema sellised, et need aitaksid kaasa turgude avamisele. loomulikult me peame ette nägema ka üleminekuperioodi ja üleminekuperioodi käigul on vaja kehtestada terve rida eeskirju, millest ma, mille ma olen puudutanud äh, selleks, et anda vajalikud tagatised ähm, liikuvuseks personalile ja ka loomulikult seismaks hea selle eest, et äh, kõiki ohutusreegleid ja eeskirju täidetaks. ja nüüd need nii-öelda põhiteenused, äh, jälle äh, tuleb võidelda selle vastu, et ei diskrimineeritaks neid, kes soovivad turule siseneda näiteks ähm, hooldusteenuseid pakkuma. me peame võimaldama mm, hõlpsa, lihtsa juurdepääsu ettevõtjatele turgudele, juhul kui me näeme ette turgude avamise. toetan komisjoni ettepanekut, et teenuse osutajad peavad saama võimaluse töötada eh, kõikide raudtee-ettevõtjate mm, jaoks. seega selles osas olen komisjoni ettepaneku poolt minu muudatusettepaneku eesmärk on äh, pigem komisjoni teksti selgitamine, selgemaks muutmine. Need olid need põhipunktid ja kui teil on kommentaare, siis olen valmis neile vastama. Äh, palju tänu raportöörile ja nüüd ma loen ette sõnasoovijate nimekirja, kes on andnud teada, et nad soovivad sõna saada. nimekirjas on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 If there's any... What? Mr Al-Kadrawi. Have I got everybody? kas nüüd said kõik nimelt kirja, kes sõna soovisid? ja, ja teie olete mul nimekirjas. nii et eh, panen nimekirja ka proua Durandi, kas on veel kedagi, kes sooviks sõna, keda ma ei maininud? nii et andke teada või kaotate õiguse sõnavõtt saada. nüüd ma jagan ära kõneaja viis minutit variraportööridele ja kolm minutit teistele. seega viis minutit, härra Kuhn, palun. E. suur tänu, härra esimees. ma näen, et kell on tööle pandud. kõigepealt suur tänu raportöörile proua Sarakdžani on tõesti teinud ära suure töö, on äh, korraldanud mitmeid vajalikke koosolekuid ja, ja on alati olnud kättesaadav meile ja ma arvan, et äh, sellise raskusastmega teemavaldkonna puhul on selline lähenemine ka hädavajalik. kui äh, võtsime vastu esimese raudteepaketi, siis valmistas meile imet, miks see raudteepakett ei olnud jõustudes nii edukas, kui me olime eeldanud. et miks liikmesriigid ei olnud väga huvitatud reisijate ja kaubavedude viimisele raudtee taristule ja me tahtsime erinevaid kompromisse erahkeeli äh, küsimustes, kuid äh, suure enamuse saavutamine oli äh, keeruline ja suurt enamust on samas vaja, et nõukoguga läbirääkimisi pidada edukalt olulistes küsimustes, nagu näiteks koostoimevõime on vaja tak- ja, ja tõkete kõrvaldamine on vaja saavutada suuri edusamme, viimastel nädalatel on olnud meil paneelarutelusid seoses konsulteerimismenetlusega ja me oleme mõelnud ja arutlenud, et kus, kust siis saavutada edu, kuidas saavutada edu. siin on eristatud infrastruktuuri majandamist ja veoteenuseid ja räägitud selle lahususe olulisusest ja ma ei tea, kas ainult sellele keskendudes on võimalik liberaliseerimine täielikult lõpule viia. igal juhul fraktsioonid on äh, siiski teinud mõningaid järeleandmisi ja äh, mina arvan, et kõige olulisem siinkohal on äh, läbipaistvus. me peame täpselt paika panema, mis infrastruktuuride majandamise alla kuulub ja äh, rööpad, tunnelid äh,, sidejaamad ja ka kulude osas peaks olema täielik läbipaistvus, nii et oleks tagatud võrdsed konkurentsitingimused kõigile, kes soovivad turul selles valdkonnas osaleda. selle ülesande saavutamine ei ole kerge ja äh, paika tuleb panna konkreetne struktuur, kontrolli teostab igal juhul reguleeriv asutus ja meie transpordisüsteem peab olema ühtselt korraldatud, meil peavad olema reguleerivad asutused, millel on vajalik oskusteave ja mis saab lähtuda oma töös selgetest reeglitest, seetõttu läbipaistvus on kõige olulisem küsimus ja rääkides äh, nüüd äh, raudteede infra, infrastruktuurist, äh, siis me peame määratlema täpselt suured finantsvood, mis erinevate osapoolte vahel liiguvad, ka see voogude küsimus peab olema läbipaistev. see võimaldaks meil tulemusi saavutada. veoteenused teenuste ettevõtted on meie tähelepanu keskmes olnud, ükskõik, kas te olete lahtisidumise poolt või mitte ja igal juhul, kui inimestel oleks tänaval esitatud selline küsimus, siis vastused tõenäoliselt ei oleks olnud suureks abiks meile. igal juhul meil peab olema mudel, mis toimib. ja ma näen, et mu kõneaeg on otsa saamas äh, ja esimees juba vibutab oma haamrikest, rääkisin juba koostoimevõimest äh, ja ma olen kindel, et selles valdkonnas õnnestub meil jõuda kompromissideni, mis äh, võimaldaks omakorda saavutada turu suuremat liberaliseerimist, paremat konkurentsi, nii et inimesed saavad äh, Pariisist Skandinaaviasse, Londonisse äh, raudteed kasutades liikuda, suur tänu! ületasite oma kõneaega äh, ja proua Tremolson liberaalide hulgast, palun! suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada raportööri kes on teinud ära hea töö. tahaksin tänada raportööri meeskonda ja tahaksin tänada ka enda meeskonda oma äh, nõuniku ja oma assistenti tehtud töö eest. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, lahusust, siis ALDE fraktsioon täis lahtisidumist ei toeta, vähemalt mitte sellisel kujul, nagu seda praegu on ette pandud. nagu ma olen aruteludes öelnud, konkurents ja organisatoorne struktuur ei ole äh, üks-ühele äh, vastavuses meie arvates ja äh, me võime täieliku laht-, lahtisidumise puhul kaotada tõhusust ja suurendada kulusid. ja ootame ära Euroopa Kohtu arvamuse olemasolevate lahtisidumissüsteemide osas ja me võime vähemalt viidata, et ootame Euroopa Kohtu pretsedenti. kuid infrastruktuuri majandamise sõltumatuse osas oleme me avatud aruteludele, näiteks äh, nõukogu äh, liikmed ei peaks olema seotud äh, otseselt veoteenuste pakkumisega ja ma ootan siin kolleegide reageeringut. ja mis puudutab turgude avamist, siis turgude avamine reisijatele selles osas teeme ettepaneku, muudatusettepanekule üheksa lisada ettepaneku, et äh, Euroopa Komisjoni regulatiivosakond peaks toetama liikmesriikide äh, kontrollasutusi avatud ja läbipaistva raudteeturu loomise osas me peaksime äh, Äh, looma sellise organi, mis saab toetada äh, liikmesriikide reguleerivaid asutusi ja muudatusette- äh, ja see, sel, selles osas tahaksime aga muudatusettepanekut kaheksakümmend natuke muuta. Euroopa Komisjon peaks sekkuma ainult siis, kui liikmesriigi reguleeriv asutus seda ei tee konfliktide puhul ja mida sõltumatu ja avatud, avatum on regula-, regulatiivasutus, seda tugevam ja avatum meie turg, seetõttu äh, tuleb sellele küsimusele mõelda ka seoses eelarvega. artikkel viiskümmend viis, seda tuleks täiendada äh, seoses personali ka liikmesriikide reguleerivates asutustes, see peab olema seotud turuvajadustega ja ka me võime toetada muudatusettepanekut number üksteist, me lisame, et Euroopa reguleeriv asutus peaks tegema koostööd äh, regulatiivse osakonnaga Euroopa Komisjonist, artiklid viiskümmend kuus, viiskümmend seitse äh, reguleerivad asutused, mis ei pea aegadest, tähtaegadest ja oma pädevustest kinni, nende puhul tuleb pöörduda Euroopa Komisjoni poole, mis puudutab muudatusettepanekut viiskümmend viis, meie ei taha maksimaalset kindlustuskatet ja muudatusettepanek seitsekümmend neli, me tahaksime liikmesriikide parlamendi sõna asendada pädeva parlamendiga selleks, et liikmesriikide institutsioonilist ülesehitusstruktuuri arvesse võtta. mis puudutab äh, muudatusettepanekut kaheksakümmend kaheksa, siis me tahaksime olla ambitsioonikamad. Euroopa Komisjon peaks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks äh, esitama oma ettepaneku selles küsimuses ja järgmisel aastal vaadatakse üle Euroopa Raudteeameti küsimus ja Euroopa Komisjon tahab esitada ettepaneku äh, äh, reisijate veo siseturu avamisele ja ma, oh, avamise kohta ja ma arvan, et sellest me võiksime ka rääkida. siis äh, streikide küsimus äh,, muudatusettepanek sada seitse, äh, streik ühes riigis ei peaks takistama teise riigi liiklust ja muudatusettepanekud sada kaheksateist ja sada kakskümmend, me ei ole valmis kaasama palkasid, lapstehoidu ja nii edasi otsekujudena, see muudaks meie äh, rongitranspordi vähem konkurentsivõimeliseks. mis puudutab muudatusettepanekut sada kakskümmend üks, siis me ei taha kustutada äh, siit äh, komisjoni ettepanekut me teame, et kõik turusektorid ei ole kõikide liikmesriikide seisukohast olulised, aga meil on vaja parimat läbipaistvust Euroopa operaatorite jaoks. reguleeriv asutus võiks sekkuda äh, ante, mitte ante, vaid äh, pärast konflikti tekkimist ja mis äh, puudutab uuesti sõnastatud direktiivi ülevõtmist, me saame aru, et direktiivi ette, ülevõtmiseks on ette nähtud komisjoni poolt kaks aastat, mõned liikmesriigid soovivad viite või kolme aastat, aga ma arvan, et parlament siinkohal peaks nõudma üheaastast tähtaega. härra Kraamer, viis minutit, ütleb härra esimees suur tänu. ma arvan, et räägime siin äh, liigume õiges suunas võrreldes eelmise korra kohtumisega, aga üks asi valmistab meile muret, me kõik tahaksime, et meil oleks Euroopa äh, raudtee ja et meil oleks mittediskrimineerivad tingimused, äh, täielik juurdepääs raudteeteenustele ja nii edasi ja nii edasi aga kui me vaatame tänast raudteevõrgustikku, siis äh, probleemiks ei ole see, kas see äh, süsteem on killustunud või mitte. on riike, kus on killistunud äh, süsteem, kõik on jagatud võrgustik, aga on ka riike, kus on ühtlane võrgustik me tahame igal juhul, et kõik äh, sujuks. me räägime siin väga palju lahususest, aga meie tahaksime rõhutada, et äh, lahusus ei ole kõige olulisem. me võime suruda selle lahtisidumise läbi, aga äh, kõikides riikides, aga midagi ei muutuks sellest mina arvan, et me peaksime küll veoteenused ja infrastruktuurid eraldama, kuid see ei ole siiski kõige peamine tegur võrgustiku ülesehitamisega seoses. reguleeriv asutus on oluline, on liikmesriike, kus on sõltumatud tugevad reguleerivad asutused, avatud võrgustikud ja otsuseid langetatakse kiiresti. ja komisjon igal juhul otsused langetatakse põhimõtetest lähtuvalt ja põhimõtetes äh, mõnes riigis äh, saab äh, otsuseid langetada, kulub otsuste langetamiseks kuid ja, ja mõnikord mõnes riigis aastaid, kui soovite kasutada infrastruktuuri osasid ja mõningates riikides, kui pöörduda, kui ei ole vormi äh, õigesti täidetud, ei saa üldsegi vastust võib-olla, ma arvan, et nelja nädala piiraja nõudmine on, äh, on hädavajalik, me tahaksime kiireid otsuseid ja negatiivse vastuse korral veel teistsugust lähenemist ja see on oluline ettevõtete seisukohast, kas nad ostavad äh, ronge äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, seetõttu reguleeriv asutus on äh, otsustava tähtsusega asutus ja kiire otsustamisprotsessi osakaal on äärmiselt suur, härra Kuhn, te rääkisite rahavoogudest, kust need rahad tulevad, kuhu nad lähevad, loomulikult me tahaksime, et raha läheks õigesse kohta ja kõigil oleksid õiglased raamtingimused et ei oleks nii, nagu viimati Saksamaal Berliinis, kus Hispaania hinnad on Hamburgis kaks korda äh, suuremad kui minu koduriigis näiteks või minu kodulinnas näiteks ja seetõttu on meil vaja läbipaistvust ka hinnastruktuuride osas ja infrastruktuuride kasutamine äh, me tahame, et infrastruktuuri kasutatakse avatult äh, riigi ettevõtted on kasutanud infrastruktuuri võimalusi juba aastaid, nüüd peavad konkurendid ka seda saama teha ja mis puudutab müra tasusid, siis viieprotsendine vähendamine ei ole iseenesest äh, stiimuliks äh, vaiksemate rongide kasutusele võtmise osas ja raadiosageduse äh, küsimus äh, on konfliktne, mis tuleb lahendada. ja äh, ülevõtmine seoses signaliseerimissüsteemiga loomulikult on palju ära teha, mu, minu kõneaeg on napp, nagu ma näen. siis kindlustustase, miks sada, saja miljoniline ülempiir? kui äh, kulud võivad ulatuda kahesaja, viiesaja miljonini, siis äh, põhimõtteliselt äh, ma arvan, et me võiksime paika panna võib-olla isegi ainult miinimummäära ja avatus peab olema täielik, ainult sellisel juhul on võimalik meil saavutada ilma diskrimineerimiseta võrgustikku, mis teenib tarbija huve ja see on ju eesmärk, mida me soovime, seetõttu on meil vaja ranget reguleerivat asutust. suur tänu, härra Seiler, kaks minu-, viis minutit. suur tänu, ka mina tahaksin tänada raportööri, tegemist on väga raske tööga, tööd on tehtud hästi ja tegelikult vaeva on nähtud kõvasti. nii nagu siin teised kolleegidki ütlesid, e, olulisi punkte on siin tõstatatud palju, aga nüüd kindlustusest muudatusettepanek viiskümmend viis. siin on paika pandud e, miinimum ja maksimumsummad e, viiskümmend miljonit ühe õnnetuse kohta aga tegelikult see ei sobi kõikides olukordades. sest et kui tegemist on talisega või mingi teise rongiga, siis on hoopis eh, eh, üks mõju sellel eh, õnnetusel. aga kui tegemist on väiksemate kiirustega rongi puhul, väiksemate kiirustega sõitva rongiga, siis on hoopis teised summad mängus on neli maad, nende hulgas ka, nende hulgas Baltimaad ja eh, Soome, kus on rööpavahe hoopis teistsugune. Nad on seotud Vene raudteesüsteemiga. ja nende osas on vaja eh, edasi töötada. me peame jääma selle positsiooni juurde mis arvamuses välja toodi, kurat, mis asja. vaja on lihtsustada süsteemi, kus iga segment pääseb juurde turule ja peavad olema mingid miinimumreeglid paigas ja peab olema kaitstud eh, ka, eh, peab olema ka kaitse eh, moonutatud konkurentsi eest. mis nüüd puudutab reguleerivat asutust, siis reguleeriv asutus peab olema tugev kõikides liikmesriikides. peab olema ka Euroopa reguleeriv asutus kui me vaatame infotehnoloogiat, mida kasutatakse, kahekümne seitsmest liikmesriigis, siis tegelikult võib-olla just nimelt selles suunas me peame minema, just nimelt sinna peame me vaatama. võib-olla peaks sellel eh, teemal rohkem dokumendis eh, eh, tähelepanu pühendama, aga ma ei tea, kas ikkagi Euroopa asutuse loomine oleks õige lähenemine. nüüd õigustest peaks olema õigus osaleda koosolekutel, kus pannakse paika taristu kasutamise reeglid, aga me ei tohiks minna ka liiga kaugele. reguleerivad asutused peaksid tegelikult piirduma konkreetsete sektoritega. teenuste pakkujatest rääkides, siis on asi väga keeruline ma tuletaksin teile meelde, et äh, raportöör püüdis välja toetada selles osa, töötada selles osas kompromissi ja üks kolleeg ütles siin, et äh, et kuna arvamused on väga lahknevad, tuleb leida kuldne kesktee. suur tänu, järgmine kõneleja, viis minutit, proua Veil E, teie raport, proua Sarakjani, on põhimõtteliselt samasugune nagu komisjoni lähenemine. siin räägitakse liberaliseerimisest, privatiseerimisest aga möödunud aastal selgus, et ikkagi raudteesektoris ei ole piisavalt regulatsiooni privatiseerimist. ma olen põhimõtteliselt nõus teie raportiga kolmandal märtsil oli meil kuulamine, kus olid siis kohal eksperdid raudteesektorist ja nemad rääkisid, milline on olukord liberaliseerimise, privatiseerimise osas ja nad ütlesid, et tänu sellele on olukord läinud väga halvaks, et tegelikult sel talvel olid mõnes riigis täielik kaos et toimuvad õnnetused, eriti Itaalias ja Suurbritannias, Saksamaal on asjad korrast ära. ja kui nüüd vaadata teie selgitust, siis siin viidatakse ühele kõige eh, olulisemale punktile, see on nimelt streikide õigus ning eh, teenuse tasemest räägitakse ka eh, streigi puhul, aga kui me nüüd piirame inimeste streigiõigust, siis streigiõigus on väga oluline mitte ainult raudteetöötajate eh, jaoks, vaid kõikide inimeste jaoks ja teie eh, muudatusettepanek sada seitseteist on niisugune muudatusettepanek, mida meie toetaksime. nüüd miinimumteenuste tase streigi puhul on asi, mis peaks äh, direktiivist välja jääma. nüüd ähm, teenusepakkujad. siin te olete nõus äh, komisjoni lähenemisega, aga äh, arengud on näidanud, et teatud ettevõtted on surutud nurka ning eh, tänu sellele on töötingimused muutunud väga halvaks. tööliste õigusi eh, on jalge alla tallatud selles sektoris. mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis eh, tegelikult mina ei saa päris hästi aru, milline on raportööri seisukoht nii eh, nagu neid delegeeritud akte siin on käsitletud, siis meie lükkaksime selle tagasi. mulle tundub, et tegelikult siin minnakse kaugemale sellest, eh, mis tegelikult komisjoni pädevused võiksid olla. mulle tundub, et eh, tegemist on väga tõsiste poliitiliste, demokraatlike, õiguslike küsimustega sest on vaja demokraatlikku järelevalvet, kontrolli ja hinnangut olukorrale. seda peab andma eh, seadusandja ja praegu on selles osas seadusandjad piiratud. kuna mul on aega väga vähe, siis ma jätaksin praegu tähelepanu keskmesse need punktid. suur tänu, proua Wells ja järgmisena võtab sõna kolmeks minutiks härra Inbrachs. suur tänu. meie toetame põhimõtteliselt raudteesektori liberaliseerimist, aga me tahaksime juhtida teie tähelepanu mõningale konkreetsele joonele, mis on Leedus me peame mm, võtma arvesse seda, et Leedus on rööpavahe laiem kui teistes Euroopa maades ning sellepärast on väga raske Leedul eh, ühineda Euroopa Liidu raudteesüsteemiga. seitsekümmend viis protsenti eh, kogu raudteetranspordi mahus tuleb meil, langeb meil kaubavedude arvele kolmandatest maadest ning sellepärast ei ole eh, mõttekas rakendada nende kolmandate maade suhtes infrastruktuuri makse ja tegelikult ei ole õige, et kaetakse ainult kolmkümmend viis protsenti taristu eh, majandajate kuludest, nii nagu ettepanekus öeldakse, vaja on katta ka ülejäänud osa sellest eh, summast. taristumaksud peavad olema eh, pandud paika nii, et võetakse arvesse Eh, kõiki kulusid, et kolmandad maad ei subsideeriks eh, kaubavedusid läbi Leedu territooriumi ning eh, sellepärast teen ma ettepaneku, et artiklis kolmkümmend üks kolmandas osas ja kolmekümne teises esimeses lõikes peaksime me viitama sellele, et tasud peaksid hõlmama ka eh, nende maade olukorda, kus eh, rööpavahe on laiem kui Euroopas. Rakoš, kolm minutit. suur tänu. ka eh, mina tahaksin Eh, käsitleda seda teemat, aga natukene laiemalt. Eh, rahvapartei ja just variraportöör tuleb välja muudatusettepanekutega, mis käsitleb detailselt seda teemat, aga praegu on käimas huvitav arutelu. Eh, paistab, et nagu tõstatunud on kaks teemat varem on saavutatud nõu-, on saavutatud kokkulepe nõukoguga, aga paistab, et nad ei taha väga jõustada seda, milles kokku on lepitud. nüüd varem me oleme pannud ähm, ja ähm, rõhutanud raudteede erilist olulisust, aga paistab, et inimesed ei taha panna raha raudteedesse, nad ei taha tegelikult taristut paremaks teha. ja need mm, ja siis veel selgub, et on palju neid, kes ei taha seadusi muuta. ja mu teine punkt on see, et on erinevus suurte ja väikeste maade vahel ja me peame mõtlema kahtlemata ka eh, töökohtade koha, eh, koha pealt sellele teemale just nimelt teenuste osas ja tegelikult praegusel hetkel on nii mitmeski maas töökohad, mis eh, tegelikult jäävad konkurentsist kõrvale ja nad annavad inimestele tööd ja tänu sellele võib tekkida konflikt riikide vahel eh, ja selle vahel, mida meie siin teeme, neid teemasid on vaja arutada ning ei tohi eh, eh, lõppeda asi sellega, et tekib olukord, kus enam turul ei ole selgeid reegleid selle ja praegusel hetkel me räägime ikkagi rahast, suurest rahast, mis on tulnud maksumaksjate taskust ning Eh, olulised on ka näiteks teenusepakkujad, kes mitte ei paksu, ei, ei paku ainult raudteeteenuseid, vaid ka mujal on nad tegevad. siin on vaja mõelda hindadele ja sellepärast on meil vaja sellist üleüldist läbipaistvust, mitte ainult läbipaistvust raudteesektorist me tegelikult ei taha ju seda, et Eh, avalikust rahakotist tulnud raha eh, läheb kusagile hämarale teele, selleks on vaja meil selgeid poliitikaid, meil on vaja regulatiivasutust ja regulatiivasutus peab mängima äärmiselt olulist rolli. kui me ei anna reguleerivale asutusele kõiki võimalusi eh, oma tööd korralikult teha, siis on väga halvasti. loomulikult me lo ei tohi talle panna kaela liiga palju tööd. aga reguleeriv asutus eh, peab vaatama, kas asjad toimivad nii nagu vaja, kas juhtorganid töötavad nii nagu vaja ja kui me oleme nüüd tõsised selles osas, et me lööme, loome Euroopa võrgustiku, siis ei ole asi mitte ainult Euroopa võrgustikus, vaid me Eh, peame ikkagi astuma ka samme selles suunas, et oleks eh, Euroopa reguleeriv asutus, praegusel hetkel on juba olemas piiriülesed võrgustikud, aga nüüd on vaja ka luua ehm, reguleeriv asutus, kui me ühes asjas oleme tõsised, siis peame olema ka teises asjas tõsised. järgmine kõneleja, ma tahaksin tänada mm, eh, raportööri, sellepärast et siin on tõepoolest kasutatud ära palju oskusteavet. E, tõepoolest, raudteesektor peab muutuma konkurentsivõimelisemaks raudtee, e, maanteesektoriga võrreldes, ta peab olema jätkusuutlik e, asi puudutab kahtlemata infrastruktuuri teenuseid, ETCS süsteemi. meil tegelikult on vaja täpsustada olemasolevat seadusandlikku raamistikku. ja ma arvan, et täna oleks Eh, et me täna ei peakski koondama tähelepanu selle liberaliseerimise teemale, selle jaoks on aega küll, aga vaja on mõelda pigem selle regulatiivraamistikule, eh, regula-, reguleeriv asutus on oluline. ja ma toetan raportööri ettepanekuid selles osas meil on tõepoolest vaja järk-järgult liikuda sellise Euroopa eh, võrgustiku su suunas ja see on samm edasi. ja tõepoolest, meil on võib-olla juba olemas embrüonaalsel tasemel selline Euroopa eh, regula-, eh, reguleeriv asutus, sellega on vaja edasi tegeleda. ja ma pean tunnistama et meie lõpp-positsioon ei ole veel selge, me võtame teadmiseks raportööri arvamuse, me kaalutleme e, erinevaid e, arvamusi. kõige olulisem on see, et süsteem töötaks. meil peab olema aus turg, kus on aus konkurents, selleks et raudteesektor saaks tulevikus kasvada. on olemas Äh, äh, tänaseks näiteid, kus tegelikult on toimunud äh, infrastruktuuri majandamise veoteenuse lahus, lahusus, aga tegelikult seal ei ole tekkinud konkurentsi. oluline on mõelda ka rahastamisele, kõik rahavood peavad olema selged. seda tuleb vaadata väga hoolikalt ja kõige selle osas me peame kujundama välja oma positsiooni. praegusel hetkel ma siin detailidesse ei hakka laskuma, aga ma toodaksin välja kolm punkti. kõigepealt sotsiaalsfäär, tuleb öelda selge sõnaliselt, et me ei tööta eh, töötajate vastu ja mul on väga hea meel, et raportöör on võtnud siin arvesse meie ettepanekud teenuste tasemete osas. ma olen tõepoolest eh, seda meelt, et liikmesriigid peavad pühenduma end raudteesektorile. aga eh, vaada, vaatama on, vaadata on vaja ka, millised on eh, taristu otsesed kulud ning eh, selle järgi tuleb vaadata ka, kuidas infrastruktuuri kasutustasusid eh, erinevates riikides mm, arvestatakse. rohkem detaile välja ei too. järgmine kõneleja, kolm minutit. proua Maisler, palju tänu palju tänu raportöörile, proua Serakianile väga hea töö eest ja väga julge töö eest kuna ähm, raportöör on äh, võtnud teise lähenemise, kui on äh, see olnud komisjonil. Äh, loomulikult selleks, et see seisukoht läbi läheks, tuleb keskenduda mm, teatud uuenduslikele küsimustele, te teadsite, et inimesed ei lähe uuendustega alati kergesti kaasa, seega ma ütleksin, et töö on olnud hea ja julge aga eesmärgiks on ju parandada konkurentsivõimet raudteesektoris ja parandada ka juurdepääsu. me tahame lõppkokkuvõttes ju raudteepiirkonna välja kujundada, meil on vaja paremat koostalitusvõimet, aga meil on vaja parandada ka ühetaolist lähenemist kõikidele ettevõtjatele, kes soovivad raudteevedusid kasutada ja edendada ja siinkohal ma nõustuksin härra Kreemeriga. Mm, mis ei juhtu alati, aga täna ma nõustun just selles osas ehm, ja, ja võib-olla tulenevalt ka sellest, et me mõlemad mm, pärim-, oleme pärit Saksamaal, kus süsteem toimib, aga e, lahtisidumine ei ole seal toimunud ja, ja seega me e, kindlasti mõtleme ka öö, ehm, omadelt alustelt lähtuvalt, kuidas Euroopas oleks kõige paremini võimalik see raudteepiirkond välja kujundada. üheks võimaluseks on komisjoni välja pakutud süsteem, aga eh, Saksamaal on loomulikult ka oma toimiv süsteem, millel on samas ka oma arenguruum. ja siin me peame rääkima loomulikult ka kasutustasudest ja, ja, ja mis on võib-olla tähtsamgi kui lahtisidumise küsimus, seda ütles ka härra Tremosa meie oma fraktsiooni nimel äh, leiame, et on veel teatud aspekte, mida peaks muutma. aitäh teile, härra Rikke, palun, kolm minutit. Merci, monsieur le president, d'abord féliciter très sincèrement. palju tänu, esimees äh, proua ähm, Serakianile ka minu poolt äh, õnnitlused suurepärase ja julge töö eest sellel väga keerulisel teemal. ma ei hakka peatuma kõikidel meetmetel siin selle paari minuti jooksul, äh, see ei ole asja mõte, aga tahaksin omalt poolt mõningad äh, märkused juurde lisada. arvestades seda, et mitmed liikmesriigid on antud Euroopa Kohtusse, äh, kes on selle asemel, et määrust kohaldada, valinud selle tee, et rikuvad lepingut ja siis on näha, kuivõrd äh, tõsise teemaga on tegemist. kui meie oma eesmärki ei saavuta, kuidas äh, me saame siis äh, tagada selle, et, et tõesti me saavutame lõppkokkuvõttes TNT-de ülesehitamise, turgude avamise, üheks ettepanekuks on äh, nii-öelda äh, lahti äh, sidumine, ma usun, et ükski riik ei ole täielikult lahtisidumist veel saavutanud ja, ja seetõttu esitatakse ka nii palju vastuväiteid. me peame looma süsteemi, kus oleks võrdne juurdepääs tagatud kõikidele, samas süsteem peaks olema korralikult majandatud, korralikult finantseeritud, meil peavad olema liikmesriikides selged investeerimid, investeerimispoliitikad, mis suunavad investeeringud just sellistesse kohtadesse, kus saab kõige suuremat lisandväärtust. ja mm, küsimus kas või selles, kuidas rahvusvahelisi konflikte lahendada. nii et ma usun, me meie parlamendi poolt peame ka selle aspekti välja tooma, seega meil on vaja selgelt avatud turgu eh, töötajate eh, õiguste õigused peavad olema tagatud, reisijate õigused peavad olema tagatud ja tegelikult kõik teavad ju seda. nii et ma tõesti loodan, et Euroopa Parlament suudab nii-öelda olla ülesannete kõrgusel ja suruda läbi julged ettepanekud, mis on meie kõikide huvides, kõikide liikmesriikide huvides, vastasel korral läheb asi jälle äh, rappa, nii et kui me seda võimalust ära ei kasuta, siis ma kardan, et osutub võimatuks eh, raudtee valdkonnas edasiminekuid saavutada. nii et vaatamata proua Serakiani raportööri julgusele, eh, kelle tööd ma toetan, olen ma siiski natukene eh, pessimistlik. Äh, härra Laikvee äh, minu poolt kolm märkust. kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile äh, väga Äh, hästi tehtud töö eest. Äh, siiski on üks küsimus, mille osas ma temaga ei ole ühel meelel, selleks on lahtisidumine. minu jaoks lahtisidumine ei ole äh, kesksel kohal. Euroopas on häid raudteesüsteeme, mis ei ole lahti seotud samas on süsteeme, mis ei ole, ei toimi absoluutselt hästi, aga süsteem on lahti seotud. seega mm, seda mõtet ma ei toeta üks äh, aspekt, mis minu jaoks on tähtis, on reguleeriva asutuse küsimus. komisjon on teinud ettepaneku äh, kolme aasta jooksul äh, need nii-öelda kulud katta, aga me peame seda saavutama ka autovedude puhul kolme aastaga, kui vaadata nüüd järgmisi punkte, mis on tulemas, siis näete, et, et et ähm, asi ei liigu üldse sellises suunas, me peame nii-öelda õiglaselt suhtuma kõikidesse transpordiliikidesse. kolmandaks äh, tahaksin ma öelda seda, et mm, kui ma võtan äh, vastu siin äh, nii-öelda külastajate rühmi ja, ja kui ähm, näiteks austerlased tulevad siia, siis alati räägitakse neile, et komisjon on äh, nii-öelda lepingute kaitsja. nüüd esmakordselt Lissaboni leping on andnud meile äh, sotsiaalseadusandluse ähm, alusel äh, ühetaolise õiguse streikida ja kuidas nüüd siin streikimise õigust piirata, see on täiesti mõeldamatu. ja ma olen täielikult selle mõtte vastu, selle ettepaneku vastu nii et äh, mulle tundub, et, äh, et kui selline ettepanek läbi läheb, siis komisjonis on küll valed inimesed tööl. aitäh, nüüd härra Sterks, kolm minutit. De vraag is dus, ik ben het helemaal eens met collega Koen die zegt het gaat over de opening van de markt. olen nõus eh, kolleeg Kooniga, kui ta ütles, et, et me räägime siin turgude avamisest. mida me teeme siis, kui meil on vaja mingisugust teenust äh, ja et rong äh, saaks sõita äh, ka siis, äh, kui see rong on mingi teise raudteeettevõtte omandusse kuuluvatel rööbastel, kuidas me siis tegutseme, mida me siis teeme? või kui jaama omanik ütleb, et mina helistaksin, et sellest jaamast, selles jaamas sõidaksid ainult minu rongid ja Te võite müüda oma pileteid äh, keldrist ja, ja reisijad peavad sealt keldrist siis oma pileteid ostma. Äh, artiklid seitse ja kolmteist on sellega seoses olulised, et me peame rääkima konkreetselt, millega on tegemist, me ei räägi mitte ainult röövmetest üldse, vaid ka sellest, kuidas teenuste eest hoolt kantakse, kes seda teeb ja paigas peavad olema selged reeglid selle kohta, kes pakub taristuteenuseid, kes pakub kes pakub taristu, kes pakub teenuseid. Ehm, need peavad olema täiesti sõltumatud. oluline on ka personalipoliitika, personalipoliitika ehm, on seotud ka sõltumatuse küsimusega, kui sõl-, ehm, personalipoliitika on sõltumatu, siis äh, võib tekkida teatavaid moondusi. artiklid kaks ja kolm äh, on räägitud sellest, kuidas, äh, mis asjad on teenused ja kuidas äh, need on omavahel seotud, see on äärmiselt oluline küsimus. ja üks küsimus, millest me pole palju rääkinud, on seotud litsentsidega, raudtee-ettevõtetele litsentside andmine ei ole seotud tooraine küsimusega. võib öelda, et jah, tulge meie raudteedele. kuid meie tahaksime kontrollida teie vedureid, teie ronge ja kuni see kontroll pole läbi viidud, tuleb oodata. ja siis võtame arstid, arstid võivad äh, nõuda Euroopa litsentsi ja minu arvates sedasama võiks äh, tegelikult kehtida ka raudtee-ettevõtete puhul. ning äh, mis puudutab eeskirju, siis me ei tahaks kahekordistada meie ülesandeid seadusandja peab reguleerima asutaja, peab kontrollima mingisugust äh, asja, mida on ühelt poolt juba paika, mis on ühelt poolt juba paika pandud. me peaksime optimaalselt tööd jagama. ja ma ei usu sellesse, et me ei saavuta head raudteevõrku ja meil ei ole Euroopa äh, infrastruktuuri ning äh, samal ajal on liikmesriikide eraldatud raudteevõrgud, see ei ole hea tulemus, olen nõus meie raportööriga selles osas. härra Sassada, kolm minutit, palun. aitäh, austatud esimees. meie arutelude käigus ja mõttevahetuse käigus tahaksin ka mina teie tähelepanu pöörata mõningatele küsimustele. komisjon oma dokumendis ei ole näidanud, kust allikast tuleb rahastus retrofittingule. see võib tuua konkurentsi moonutuse rikaste ja vaeste ettevõtjate vahel, kui vaesed ei saa kõiki nõudeid, ei suuda täita, ei saa endale lubada. ja samas need ettevõtjad, kes saavad eh, endale lubada seda, et võtab kasutusele näiteks ETCS süsteemi, eh, saab eh, ka klientidelt äh, madalamat äh, tasu nõuda, madalamaid hindu pakkuda. nüüd äh, muudatusettepanek neliteist. siin võib tekkida oht, et, et, et need nõuded toovad kaasa liigse bürokraatliku koormuse ning kokkuvõtte nii-öelda või kokkuleppe saavutamine kolmandate riikidega võib eh, osutuda väga keerukaks ja pikaks, juhul kui eh, kõigepealt peab eh, küsima luba komisjonilt ja, ja see võib hakata negatiivselt mõjuma raudteetranspordi efektiivsusele ja kiiruse, kiirusele, eriti meie Euroopa Liidu idapiirkondades ja mis puudutab delegeeritud akte, siis äh, nende reguleerimisala on sätestatud ja, ja tegelikult äh, komisjoni roll on väga suur, komisjon jätab endale õiguse äh, teha väga laias valdkonnas muudatusi. aitäh! härra Balsaitis, kolm minutit, palun. aitäh, esimees jah, tõepoolest ka mina tahaksin tänada raportööri eh, väga hea eh, töö eest. mina olen antud valdkonnas eh, töötanud juba aastaid ja tõesti suudan hinnata raportööri tööd, kuna selle raporti puhul ei olnud tegemist mitte ainult finants- ja tehniliste küsimustega, vaid tuleb kaaluda ka poliitilisi aspekte ja nii edasi rääkides tulemusest Euroopa raudteesüsteemist, siis kõigepealt tuleb tähelepanu pöörata erinevustele erinevate liikmesriikide vahel selleks, et nendest erinevustest kõigepealt üle saada. ma olen eh, palju arutanud küsimusi Balti riikide kolleegidega ning eh, ma eh, loodan, et raportöör on ka kursis Balti riikide eripäradega, kus meil rööpmevahe on erinev Balti riikides me oleme väga huvitatud sellest, et avada oma turud e, Euroopa ettevõtjatele, aga mm, meie jaoks on ääretult keerukas e, võtta kasutusele see uus rööpmevahe, e, kuna meie rööpavahe on teistsugune. tulles nüüd taristusmaksude juurde Eh, siis eh, riigid antud valdkonnas toetusi ei jaga ja kui me võtaksime välja pakutud ettepaneku vastu, siis me hakkaksime sellega subsideerima kolmandate riikide eelarveid, kuna eh, enamus kaubamahtudest tulevad just sealt ja see hakkab tohutud mõju avaldama meie nii-öelda infrastruktuurile, taristuse, taristule. et ilma, et ma läheksin rohkem üksikasjade juurde, tahaksin öelda seda, et ma äh, sooviks seda, et loodaks uus Euroopa raudtee reguleeriv asutus, mis tegeleks kõikide nende erinevustega ja erinevate probleemidega, mis tulenevad eri riikide eripäradest, keelelistest eripäradest, tehnilistest eripäradest mm,, näiteks Leedus, Lätis meil on erinevad rööpavahed, Vene rööpavahe ja Euroopa rööpavahe, nii et oleks väga hea, kui, kui raportöör kuulaks ära kõikide liikmesriikide esindajate poolt esitatud muudatusettepanekud ja osadele riikidele võiks ajutise ülemineku aja ette näha, liberaliseerimise ettepanekud liiguvad õiges suunas ja ma usun, et tulevikus me saame neid toetada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 Poolas, Slovakkias on meil äh, selliseid piirkondlikke ähm, võrgustikke, millel on erinevad rööpavahed, mis erinevad äh, tuhande nelisaja kolm, kolmekümne viiest millimeetrist, nii et need muudatused, mis lähevad sellest liiga kaugele, toovad meile kaasa liiga suuri probleeme. ja selleks me sooviksime saada opt-out'i peatükkidest kaks ja kolm, mis on seotud äh, raudteetaristuga. piirkondlik ähm, taristu tihtipeale mõningates riikides äh, kasutab äh, teistsugust rööpavahet. ja nüüd juurdepääsu küsimus taristule. Nendele mm, rongidele, kes kasutavad ECS-süsteemi, tõepoolest tasud peaksid olema madalamad, et motiveerida ettevõtjaid äh, arendama oma võrgustikke ning äh, võt-, võtma kasutusele uusi äh, liikluse haldamise süsteeme. ja küsimus sellest, kas muud kui litsenseeritud ettevõtjad peaksid saama juurdepääsu Eh, kui nii, siis meil on vaja sätestada direktiivis täiendavad kriteeriumid, täiendavad kriteeriumid, eh, mis näeksid ette eh, kõik need tingimused, mida vastavad operaatorid peavad täitma. härra Tantja, palun kolm minutit. Anche da parte mia alla relatrice ja e quanti hanno collaborato in questo dossier. suur tänu raportöörile ja suur tänu kõigile teistele, kes on teinud koostööd selle dokumendi väljakujundamisega seoses. me räägime siin Euroopa ühtsest äh, raudteepiirkonnast ja juba see pealkiri näitab, et see piirkond peaks äh, muutuma atraktiivseks äh, ja tooma meile kõigile kasu. loomulikult on selle sektoriga seotud mõningad üksikasjad. mina tahaksin siin keskenduda neist kolmele. kõigepealt liberaliseerimine. ma arvan, et me peame kasutama võimalust ja täitma selle õigussüsteemi puudujäägi. meie raudteetranspordi liberaliseerimise protsess pole osutunud täielikult edukaks, kui liikmesriikide raudteetransport selles valdkonnas võtab endale kaheksakümmend protsenti see on tohutu ulatus, reguleerivad asutused peavad olema sõltumatud ja raportöör õigusega tõi välja komisjoni rolli olulisuse, kuid ma arvan, et meie ülimaks eesmärgiks peaks olema Euroopa tasandi reguleeriv asutus. mis äh, teeb koostööd erinevate liikmesriikide Äh, reguleerivate asutustega. mis äh, puudutab äh, neid sorteerimisjaamu, siis ja teisi teenuseid, siis ma arvan, et neid ei tohi tähelepanu alt kõrvale jätta seoses liberaliseerimisega ja avatuse suurendamisega. ma arvan, et avalikkusel on vaja kinnitust, et turg avatatakse, avatakse kõigile, kes soovivad äh, raudteeteenuseid pakkuda loomulikult üks sama lähendus ei so-, lahendus ei sobi võib-olla kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile, võib olla valdkonda, kus, valdkondi, kus on vaja erandeid ja teistsuguseid lähenemisi, aga me peame siiski lähtuma äh, turu jätkusuutlikkuse eesmärgist ja tulevikus võib äh, tekkida olukord, kus äh, kõiki teenuseid pakuvad äh, mitmed erinevad ettevõtted, kui teenust pakub ainult riigiettevõte, see on üks olukord, aga kohe, kui juba erasektor tuuakse mängu, võetakse mängu, siis minu meelest peaks lahtisidumine olema kohustuslik. suur tänu, Hanno Kanjan. härra Pats, kolm minutit. suur tänu, härra esimees nagu ka eelkõnelejad, leian minagi, et raportööri pingutused on olnud väga teretulnud, tegemist on keerulise integreeritud võrgustikuga, mille eesmärgiks on aidata meie reisijaid ja samas tagada ka töökohtade säilimine siinkohal avaldaksin tunnustust raportöörile, kes on kaasanud ka sotsiaaltingimused ja ka tööhõivega seotud tingimused oma raportisse. kahjuks oleme keskendunud konkure-, konkurentsile, turu dereguleerimisele ja koostalitusvõime lihtsustamine ja äh, infrastruktuuride rahastamine, investeerimise küsimuse ei ole saanud piisavalt palju tähelepanu. mis puudutab reguleerimist, reguleerivat asutust, siis eh, ma ei taha, et me liiga kiiresti tegutseksime. meil on vaja reguleerivat asutust, kuid tegemist peab olema sellise vahekohtuniku, vahemehe ja lepitajaga ja erinevad eh, teised tasandid peaksid eh, tegutsema enne. mis puudutab teenus, teenuseid, siis me ei tohiks uutel ettevõtetel turule pääsu takistada. omaniku õiguste piiramine on äh, võib osutuda vajalikuks ja mis puudutab välismõjude arvesse võtmist, siis see võib äh, viia teatavate moonutustele, sellest räägime hiljem äh, põhjalikumalt. kuid äh, mis puutub raudteedesse, siis selles kontekstis on oluline ka nagu, nagu näiteks müra ja saastega seotud välismõjud oleksid ühel või teisel moel arvesse võetud, mis puudutab äh, lahtisidumist, siis näe, Dominic rääkis äh, liikmesriikide egotsentrilisest äh, lähenemisest, äh, kuid see on valdkond, kus liikmesriigid on oma seisukohti muutnud viimastel aastatel, on toimunud mitmeid arenguid, kuid puudub täielik eeskuju ideaalmudel. kuid ma arvan, et me peame lähtuma olemasolevatest mudelitest, samas püüdes vältida diskrimineerimist. ja, vielen Dank ähm,. Auch ich möchte. suur tänu. ka mina tahaksin kasutada võimalust ja tänada raportööri suurepärase töö eest. tema ülesanne ei ole kerge ja eelkõnelejad on juba päris palju ära öelnud, kuid tahaksin juhtida teie tähelepanu mõningatele asjaoludele. meie tänased arutelud on põhjustatud sellest, et komisjonil ei ole õnnestunud tagada esimese raudteepaketi rakendamist nagu kord ja kohus ja seetõttu me peamegi siis asuma siin praegu seda paketi ümber sõnastama ja äh, ärgem seda unustagem. oluline on see, et see, mida seadusandjad otsustavad, ka reaalsuses ellu rakendatakse. kuid see polnud kõik, mida tahtsin täna öelda. tahtsin rääkida ka väiksematest tehnilistest asjaoludest, minu muudatusettepanek kolmkümmend seitse, rääkisime siin äh, teenuste teenitusrajatistest ja hankeprotsessist, äh, siin on äh, paika pandud äh, tähtaeg üks aasta, vähemalt üks aasta. ja ma arvan, et müük on oluline. üks aasta on liiga lühike, kaks aastat oleks siiski liiga lühike, siis muudatusettepanek viiskümmend neli, artikkel kakskümmend üks, kus räägitakse ohutuse sertifikaatidest, mida nõutakse raudteeveoettevõtjatelt ohutusstandardid peavad olema võimalikult kõrged, sellepärast et äh, inimesed, kes juhivad ronge, ei pea isegi ostma, oskama kirjutada sõna rong praegusel hetkel. Äh, suur tänu, härra esimees, tahaksin avaldada tunnustust meie raportöörile. raport on suurepärane, juhiksin teie tähelepanu mõningatele üksikasjadele, mis minu silmis on olulised kõigepealt, mis puudutab investeerimisvajadust äh, raudtee infrastruktuuri, ka tulevikus infrastruktuuri investeeringute puudulikkus äh, seoses liberaliseerimisega on äh, kaasa toonud olukorra, kus raudteede hooldusse suunati vähem rahasid ja teenuste kvaliteet seetõttu langes ja seetõttu reisijad otsustasid hoopis teiste transpordiliikide kasuks. investeeringute nappus toob kaasa ka äh, suurema raudteeõnnetuste ohu, samal ajal usun, et me peame ka tagama selle, et töötingimused ja töötingimused ei kannata selle all, mina olen täieliku koostoime võime poolt ja ma usun, et kui reisija tahab minna punktist A punkti B, siis ei pea ta ostma äh, punktist A äh, ei, ei tohi sattuda olukorda, kus äh, ta ei saa osta piletit punktist A punkti B, vaid peab näiteks ostma ka punkti, pileti kõigepealt punkti C ja siis alles punktist C punkti B, sellepärast et tegemist on erinevate teenuste pakkujatega. ja isegi siis hoolimata sellest, et raudteeteenete teenuseid on mõjutanud samuti kriis nagu teisi ettevõtteid, ei ole ma näinud mingisuguseid taotlusi Euroopa fondidele sellega seoses, mis on minu jaoks tekitanud mitmeid küsimusi ja raudteesektori ametiühingud äh, peaksid ka mõtlema, millised peavad olema selle sektori äh, töötingimused tulevikus. proua Türa suur tänu! härra esimees, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja juba ette tänada ka selle töö eest, mida tal veel edasi tuleb. kõigepealt, mis puudutab härra Kraameri öeldud, konkurents raudteesektoris äh, ei ole absoluutne nähtus, seda tuleb näha õiges taustsüsteemis, uued tulijad surutakse sageli suurte tegijate poolt välja ja turu osad jaotuvad erinevatel põhjustel erinevat moodi ja ühine äh, süsteem ei sobi kõikidele valdkondadele, kõikides paikades. Äh, ka siis, kui me räägime lahtisidumisest, me tahaksime aga ennekõike, et meil oleks äh, reguleeriv asutus, mis oleks sõltumatu ja tegutseks ettenähtud ajaraamides. me tahaksime samuti ka võrguoperaatorit, kes mõistab integreerimis, mitte killustamise vajadust ja läheneb küsimusele pragmaatiliselt ja ükshaaval vaatab, milliseid osasid on vaja lahti siduda ja mingeid mitte ja võib-olla täis lahtisidumine pole hädavajalik. mis puudustab teenuseid, ma arvan, et uute klientide kõrvaletõrjumine infrastruktuuri küllastumiseni jõudmisel Äh, ma arvan, et äh, siin täpseid äh, teenuseid ei peaks täpsustama, see oleks liiga kaugele minek. mis puudutab infrastruktuuri rahastamist, siis komisjon püüab paika panna piirmääre ja piire selles osas, mida juhtkonna tasandil saab nõuda ja püüab ette näha monopoli olukordi Äh, ma mõistan, äh, kuhu siin tüüritakse, kuid äh, me peame igal juhul tagama selle, et olemasolevat infrastruktuuri ja selle hooldust rahastatakse piisavalt. Need, kes praegusel hetkel selle tööga praktiliselt tegelevad, ei suuda alati tagada kulude katmist ja seda tuleb arvesse võtta. ma ei saanud paraku kogu arutelude käigus kohal olla kuid äh, ma leian, et miinimumteenuste taseme paikamääramine on võimalik, kuid me ei tohi liiga kaugele minna. ma arvan, et me peaksime olema pragmaatilisemad ja saavutama õige tasakaalu nii, et raudteeveoettevõtjad äh, äh, saaksid liberaliseerida ja integreeruda üheaegselt. ja komisjon, härra Pascarelli suur tänu. paraku teie ajapiirangud sunnivad mind oma pead giljotiinile panema viie minutiga kogu seda teemavaldkonda ja ma ei suuda katta, kui ma tahaksin reageerida kõikidele väga huvitavatele märkustele. härra Pascarelli, ma olen kindel, et annate endast parima, ütleb äh, härra esimees. jah, tuletaksin teile meelde, et komisjoni peamine eesmärk on tagada, et raudteeturg toimib Euroopa ühtse turu tingimustes ja teeb seda jätkusuutlikult lähtuvalt olemasolevast raamistikust. meie lähenemine on kahene, kõigepealt sekkumismenetlused seoses esimese raudteepaketi rakendamise puudujääkidega liikmesriikide poolt ja sel, nende puudujääkide korrigeerimisega. ja teiseks, meie ettepanek lihtsustamiseks äh, seadusandliku raamistiku osas äh, selle, tänu sellele uuesti sõnastamise paketile. oleme teinud ettepanekud äh, kolmes põhipunkt, punktis finantsinfrastruktuur, juurdepääs teenustele ja reguleerivad asutused komisjon, äh, komisjonil on juba üldine seisukoht selge uuesti ja me oleme juba rääkinud meie seisukohtadest varasematel transpordikomisjoni kohtumisel, kohtumistel. ja nüüd ma reageeriksin pigem mõningatele proua Serakjani muudatusettepanekutele. mul on väga hea meel, et proua see Serakjani töö on kvaliteetne ja suures osas kooskõlas komisjoni ettepanekutega ja komisjon on valmis mõningaid asjaolusid arvesse võtma. mis puudutab juurdepääsu teenustele, ETCS-i e nii-öelda allahindlust ja järeleandmisi, siis äh, me peame seda vaatama äh, teisel lugemisel, mis puudutab reguleerimist ja reguleerivat asutust, äh, siis selle kohta on esitatud terve rida muudatusettepanekuid. komisjon ei ole selliste muudatusettepanekute vastu, mis räägivad vastupidisest protseduurist otseselt siis äh, koostöö reguleerivate asutuste vahel eesmärgiga pikemas perspektiivis äh, moodustada Euroopa tasandi reguleeriv asutus. kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli on kõnealused muudatusettepanekud, need liiguvad õiges suunas. praegusel raudteeturul ei saa me üleöö luua äh, ühtset Euroopa reguleerivat asutust. härra Tremosa muudatusettepanek on küll huvitav, kuid ma, äh, mind huvitab, kas äh, meie eelarvepädev organ on nõus meile täiendavaid varu äh,, rahalisi vahendeid nendeks muudatusteks eraldama. siis me peame äh, kaubakoridoride osas saavutama suurema äh, kooskõlastamise, selles osas nõukogu ja äh, parlament jõudsid hiljuti ühe määruse osas kokkuleppele, siis kooskõla Railnet Europe'i äh, infrastruktuuri majandamise äh, kooskõlastamine. selles osas äh, oleme me pisut segaduses, olles kuulnud erinevate saadikute avaldusi selle kohta, et meil on vaja tugevat, sõltumatut, tõhusat regulatiivasutust, kes suudab kiiresti otsuseid langetada. ja võtame siin muudatusettepaneku kaheksakümmend kaks, see tooks endaga kaasa äh, töö peatumise ja äh, muudaks äh, meie töö veelgi keerulisemaks, kui me tahame, et meie turg oleks konkurentsivõimeline, nii nagu paljud Euroopa Parlamendi liikmed siin on öelnud, siis on meil vaja reguleerivat asutust, kelle otsused kiiresti jõustatakse. meie äh, püüame sellele teed sillutada ja me äh, nõuame ja meie ettepanek oleks äh, ainult erakorralistel juhtudel sellist viivitust rakendada. Balti riigid, Poola ja mõned teised on juhtinud tähelepanu rööpmelaiusega seotud küsimustele. komisjon mõistab selle probleemi põhjuseid, kuid meie arvates infrastruktuuri tariifid ja rööpmelaius ei ole omavahel selgelt seotud. me oleme selle küsimusega tuttavad ja komisjon peab vast selgemalt selgitama, et paljud sellised küsimused, mille Balti riigid on tõstatanud, on juba leidnud käsitlemist olemasolevas äh, tekstis. mis puudutab litsentse ja kindlustust, siis juhiksin teie tähelepanu muudatusettepanekule viiskümmend neli, kus äh, nõutakse, et äh, litsentside puhul võetakse arvesse tegevuse turvalisust, usaldusväärsust ja nõutakse ohutussertifikaati. kuid äh, kui äh, ohutussertifikaat eeldab äh, litsentsi, siis sellest saab tõeline takistus turule pääsemisele, paljud olemasolevad ettevõtted ei oleks turule üldse pääsenudki, kui see eeskiri oleks paigas olnud juba praeguses õigussüsteemis ja seetõttu komisjon on selle vastu. mis puudutab muudatusettepanekut viiskümmend viis, siis siin nõutakse ähm, maksimaalset kindlustuskatet, mis peab olema vähemalt sada miljonit eurot ühe aasta ja ühe õnnetuse kohta. komisjon on püüdnud kindlustuskate taset raudteeveoettevõtete puhul ühtlustada, kuid pidime tõdema, et liikmesriikide olukorrad selles vallas on äärmiselt erinevad. sada miljonit eurot aastas maksimaalse piirmäärana ühe aasta ja ühe õnnetuse kohta tundub praegustes tingimustes äh, tõesti liiga suure äh, piirmäärana ja see võib samuti ohustada turule pääsmise, pääsmist. mis puudutab äh, lahtisidumist infrastruktuuri majandamise ja raudteeveoteenuste täielik lahtisidumine on huvide konfliktide kõige kindlam vältimise viis komisjoni arvates ja konkurentsi soodustamise viis, teine võimalus, juhul kui eeskirju rakendatakse nagu kord ja rahus, oleme teinud oma ümbersõnastamisega seoses ettepaneku, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal loodakse uus süsteem seoses äh, infrastruktuuri majandajate ja raudteeveo operaatoritega, mis on vahestaadium täis lahtisidumise suunas. aga ümbersõnastatud versioonis tuleb enne lõppeesmärki läbida vaheetapp. ma ei tahaks, et siinkohal tekiks mingisuguseid valestimõistmisi. selles artiklis, mida puudutab äh, muudatusettepanek äh, pikaajaliste lepingute kohta peavad olema ka eeskirjad infrastruktuuri majandamise kohta. erakorralistel puhkudel. igal juhul äh, konflikti tekkides tuleb pakkuda miinimumteenuste tase, sõnastus on äärmiselt äh, ähm, laiasõnaline, üldsõnaline ja võimaldab liikmesriikidel äh, palju manööverdamisriiki. mis puudutab äh, delegeeritud akte, artikkel sada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise äh, lepingust ütleb, et kui muuta mitteolulisi osasid tekstist, võib seda teha komisjon enamus juhtudel, kui on nõutud delegeeritud õigusakte, teeb seda sellepärast, et vanas komitoloogia menetluses rakendati Euroopa Parlamendi järelevalveõigust nii et delegeeritud õigusaktide puhul on tegelikult olukord üsna äh, sarnane eelnevaga. tegemist on äh, mitteoluliste küsimuste puhul ja kui te piirate delegeeritud äh, õigusaktide ulatust, nii nagu raportis on ette pandud, muudab see teksti vähem tõhusaks ja otsuste langetamisprotsessi pikalevenimaks. mis puudutab komisjoni, siis parlament ei peaks nõudma teisest tehniliste küsimuste puhul kaasotsustamisõigust, see muudaks tööprotsessi vähem tõhusaks ja aeglasemaks ja see takistab raudteepiirkonna sujuvat töötlemist. härra Paskali. suur tänu, nüüd ma tooksin siin välja mõned punktid ise, ma mõistan, et üks e, põhipunktidest on nüüd streigiõigus, sest et tegemist on e, minu arvates täiesti inimõigusega ja e, loomulikult tuleb streigi korraldamise puhul kinni pidada reeglitest minul ei ole midagi selle vastu, kui liikmesriigid ütlevad, milline on minimaalne teenuste pakkumise tase, sest et on liikmesriigid äh, näiteks minu koduriik, kus öeldakse et, et sada protsenti teenustest on kõik miinimum, aga tegelikult selles osas äh, mis puudutab inimeste õigusi ja tööõigust, mm, siis see on äärmiselt oluline. minule ei meeldi, kui inimesed streigivad, aga siiski, see on praegusel hetkel oluline. Eh, kui me arutame seda teksti, siis me peaksime vaatama, et poliitilised eh, erimeelsused kaovad ja nad kaovadki, aga siiski äh, Äh, kui nüüd teid kuulata kas või silmad kinni, siis sa saad aru, eh, mis maalt eh, inimesed eh, sõna võtavad. just nimelt raudteetöö osas on väga oluline, et uued tule, tulejad ja kõik tulejad saaksid juurdepääsu turule ilma piiranguteta. see on äärmiselt oluline, see on keskse tähtsusega. juba liiga pikk pikka aega on olnud niimoodi, et on olnud mingisugused domineerivad eh, raudteevedajad, kes eh, on valitsenud turgu. sellega seoses on meil vaja eh, teha raudtee konkurentsivõimse, võimelisemaks teiste transpordiliikidega võrreldes ning see on olnud takistuseks Eh, kui nüüd me räägime lahususest, siis eh, ei maksa seda teha nii, nagu eh, Ühendkuningriigis seda tehti, tegemist oli täieliku õudusega, infrastruktuuri ettevõtted läksid pankrotti, maksumaksja rahaga eh, tehti kogu töö ära ja siis uuesti, eh, ühesõnaga see raha lasti tuulde ja siis uuesti natsionaliseeriti. Eh, nii et peab olema tegelikult tõeline sõltumatus, peab olema lahusus ükstaskõik, kuidas te seda ei nimetaks, kas lahtisidumiseks, lahususeks, mis iganes sõna, aga eh, konkurentsirikkal eh, turul peavad olema eraldi infrastruktuuri haldajad eh, ja siis need, kes tahavad raudteel vedusid korraldada ja minu viimane punkt on see, et raudtee Eh, reguleerivad asutused on väga olulised, sest mõned nendest on täitsa naljanumbrid. Nendel peavad olema konkreetselt paika pandud, millised on nende töökohustused ja tegelikult liikmesriigid peaksid ise vaatama, kes nendel on need eh, nii-öelda reguleerivad asutused üks asi, mis peab nende puhul olema kindlasti tagatud, on see, et nad on sõltumatud, et nad on läbipaistvad, et iga inimene saaks aru, mis asja nad teevad ja nemad peavad tõepoolest reguleerima raudteetööd, mitte andma eeliseid ühele või teisele sektorile. Need on need võtmetähtsusega punktid mis puudutab nüüd ähm, muudatusettepanekuid, siis just nimelt seda tuleb arvestada. E, seda kõike on vaja selleks, et et raudtees äh, e, oleks äh, hea tööga, sest kõik ütlevad, et äh, raudteed peavad edasi arenema, raudteed äh,, töö raudteel peab õnnestuma ja nii edasi, aga kui me neid asju arvesse ei võta, siis mitte mingit progressi ei tule ma nüüd ei taha muidugi kellegi peale siin näpuga näidata, aga tõepoolest mõned peavad alla neelama oma rahvusliku uhkuse, sellepärast et tõest me saaksime rääkida eh, Euroopa raudteest, mitte ainult meie oma riigi raudteest. kas nüüd eh, eh, soovib sõna ka raportöör? suur tänu, jah, ma tõepoolest tahaksin paaril punktil peatuda Eh, aga kui nüüd kolleegid tahavad midagi täpsemalt teada, siis võtke minuga ise ühendust. Eh, ma lihtsalt ei oleks julgenud selle raportiga edasi töötada, kui eh, kolleegid ei oleks mind aidanud. läbipaistvus on selle ümbersõnastamise juures ehm, äärmiselt oluline E, infrastruktuuri majandamise puhul on meil vaja uuesti sõnastamist, et sellest kõigest oleks kasu. ma tänan teid arutelu eest ja ma tänan ka selle eest, et see arutelu nii huvitavaks kujunes. meil on vaja langetada e, poliitika osas olulisi otsuseid ma siin ei ole nõus oma kolleegiga, kes ütles, et infrastruktuuri osas me peaksime ootama Euroopa Kohtu lahendust. me peame olema juhi rollis, liidrid poliitiliste otsuste langetamisel, sest esimene raudteepakett kukkus läbi meie ei saa jätta asjad eh, kohtu eh, lahendada, meie peame olema liidrid uuesti sõnastamise puhul. Eh, mina arvan, et infrastruktuuri ja veoteenuste lahusus on oluline. mõned ütlesid, et seda võib-olla pole vaja ja siis reguleerivad asutused. mulle tundub, et ma olen selle teemaga piisavalt tegelenud ja seda piisavalt lahti kirjutanud aga eh, komisjon võib-olla eh, selgitab lähemalt, mida ta mõtleb selle lahususe ja lahtisidumise all, sest lõppude lõpuks nemad olid selle eh, teksti algatajad ja ilmselt siis on ka kergem parlamendis ühisele meelele jõuda, sest meie oleme täiesti nõus poliitilist vastutust enda kanda võtma ja jagama seda komisjoniga. oluline on ehm, Eh, vaja vaadata ka eh, konkreetsete maade eripära, eh, arvestada näiteks Baltimaade eripäradega ning me peame nendega koos töötades leidma lahenduse, nii et maad, kelle olukord on erinev, tehkem siis koostööd. kindlustus. võib-olla ei ole asjast päris täpselt aru saadud, aga muudatusettepanek viiskümmend viis on miinimum, mitte maksimum. võib-olla siin on tekkinud mingisugune tõlkeviga erinevate keelte versioonide vahel. aga tegemist on siin miinimumsummaga, mitte maksimumsummaga. nüüd streigiõigusest rääkides. kui te vaatate komisjoni ettepanekut siis see on tänaseks muutunud. paljud liikmesriigid eh, on juba pannud paika eh, reeglid streigi osas, see on seotud nende konstitutsiooniliste sätetega. Eh, rakenduvad reeglid. ja muidugi ma ei tahaks, et tekiks siin mingit segadust. ning ma ütleksin, et kui me tahame muuta eh, komisjoni esialgset teksti, siis me võiksime seda teha. sest ausalt öeldes eh, mulle tundub, et eh, parlament peaks kasutama oma poliitilist vastutust ja otsustama delegeeritud aktide kohta. mõned delegeeritud aktid tekitavad segadust ning ma tahaksin teile kinnitada, et selle teksti koostamisel eh, olen ma lähtunud kolleegide arvamusest eh, reguleeriva asutuse osas, aga ilmselt sõnastuslikult saab teksti parandada ma olen tulnud välja ka muudatusettepanekutega Euroopa regulatiivasutuse osas, aga see on oluline element ümber sõnastatud tekstis. mulle tundub, et oleks soovitav, kui me räägiksime Euroopa eh, litsentsist ja eh, lõppkokkuvõttes asjad nii läheksidki, me peaksime võtma teatud kohustusi selle eesmärgi saavutamiseks. ma muidugi äh, panin kirja ja võtsin teadmiseks kõik sellest, mis räägiti turu avamise siseriikliku raudteetranspordi osast. ja eh, härra Raschemeier siin tõi välja mitmesuguseid äh, huvitavaid punkte. ja tegelikult äh, mina olen siin nii-öelda tõrviku edasikandja nende mureküsimuste vallas me tegelikult võtsime vastu resolutsiooni, kus äh, rõhutati, kuivõrd oluline on konkurentsi jaoks infrastruktuuri majandamise ja veoteenuse lahusus, nii et, et siin midagi uut ei ole. et ma arvan, et me ikkagi peaksime selle väljakutsega tegelema, et meil tekiks äh, läbipaistev turg, et see arvestaks ka sotsiaalset ühtekuuluvust et oleks garanteeritud kõikide selles sektoris tegutsevate inimeste, ettevõtete huvid, aga nüüd see Briti süsteem, millele Brian viitas, ei ole tegelikult see mudel, mis on meie lähteallikaks. minu arvates äh, me tahame luua midagi uut ja me loomegi midagi uut me eh, võtame arvesse kõik need kriitilised eh, elemendid, eh, millest me teadlikud oleme ning niimoodi me saame luua Euroopa raudteevõrgustiku, aga meil on selle juures vaja eeskirju, mis on selged, läbipaistvad ja selle juhtimine peab olema sõltumatu, nii tekib meil ainult õige raudteesüsteem ma viitaksin veel eh, kolmekümne seitsmendale muudatusettepanekule, siin on öeldud, et eh, meie soovisime üht aastast, üheaastast tähtaega, nõukogu eh, tahab kahte aastat. aga me peame ikkagi püüdma teha midagi rohkem, kui ette on nähtud. suur tänu Eh, me tõepoolest natukene rohkem kulutasime aega, aga teema on väga oluline, see on oluline kõikide jaoks. ja nüüd muudatuste esitamise tähtaeg on kolmekümnes mai, me eh, arutame seda juunikuuses, ehm, eh, juunikuusel koosolekul, juulis hääletame komisjonis, septembris ehm, plenaaristungil ja nüüd me läheme siis Eurovinjeti juurde, see on meie järgmine teema, siin on raportööriks meil härra Kaldrui. ja, ja härra Alkadravi, palun, teil on sõna. suur tänu, mul on teile mõned head uudised. kõigepealt selle mandaadi alusel, mida mulle transpordikomisjon andis ja koostöös variraportööridega jõudsime me kokkuleppele. ning nüüd seda kokkulepet peab kiitma heaks muidugi täiskogu juunikuus ja eh, ma ütlen teile otse maid et, et sada protsenti kõik rahul olla ei saa, kuid ma ütlen siiski nii et põhimõtteliselt eh, oleme me saavutanud hea kompromissi. on mõned eh, detailid, mis veel vajavad täpsustamist. näiteks eh, välismõjude arvessevõtmine. niisuguse mõiste me saame ka sisse tuua. ja see on üks oluline asi selle direktiivi puhul me oleme üsna äh, finišijoone lähedal, me oleme astunud olulisi samme, aga meil on vaja Eurovinjeti edasi äh, arutada ning astuda äh, uusi ambitsioonikaid samme õiges suunas. nüüd väga lühidalt äh, selle äh, kokkuleppe põhipunktid, mida me saavutasime möödunud või eile õhtul. kõigepealt Eh, eh, olemasoleva taristu maksud jäävad paika, siis eh, välismõjude arvessevõtmine on ka asi, millest saab küsida raha, kõigepealt puudutab see õhusaastet, siis ummikumaksu. ummikumaksu ei hakata rehkendama eraldi. selles osas meil ei ole mm, kvalifitseeritud häälte enamust parlamendis teatud mõttes eh, tasakaalustab seda olemasolevate tasude eh, varieerumine. nii et lõppkokkuvõttes on võimalik eh, nõuda mitmesugust varieeruvat taristumaksu, mis võib kõikuda sada seitsekümmend viis protsenti. nüüd nõukogu seisukoht Eh, see puudutab kõigepealt töötundide arvu. paistab, et teatud regioonides ei ole selles osas lähtutud reaalsusest. see eh, punkt jääb alles ja need eh, erinevusi suurendatakse. see tähendab, et me saame hakata Eh, vaatama, eh, millised need erinevused on ja suunata oma tööd just nimelt sellele. lisaks oli ka küsimus, eh, kuidas asju kasutajate jaoks lihtsamaks muuta komisjon peaks koostama eh, mingisuguse suunismaterjali eh, maantee kasutajate jaoks, nii et, et kõik teaksid, millised on olemas, millised on olemasolevad tariifid tee kasutamise eest ja eh, peaks olema trükitud niisugune lihtne suunismaterjal, mida siis ka kaasajastatakse pidevalt. Eh, regioonid palusid siin eh, võimalust teha vahet eh, puhtamate veoautode ja vanemate veoautode vahel. meie arvates niisugune marginaal on võimalik ja Eh, see peaks olema eh, null, üks ja kaks kategooriates ja niisugused tasud eh, siis sellest nende arvel kogutud raha pannakse kõrv, kõrvale TNT projektide jaoks ja pannakse kõrvale täiel määral. siis mulle tundub, et meil on õnnestunud saavutada tasakaal, sellepärast et liikmesriigid on tegelikult valmis eh, taristumakse eh, investeerima just nimelt transpordisüsteemidesse, tõstmaks nende jätkusuutlikkust on välja toodud ka piirkonnad, kus seda saab rakendada ja vähemalt viisteist protsenti tuludest peab olema investeeritud TNT-desse, üle-euroopalistesse võrgustikesse. Te eh, saate seda lõiget ehm, lugeda koos siis läbipaistvus eh, eh, punktiga sest liikmesriikidel on oluline, et nende avalikkus teab, eh, kuidas raha kasutatakse, et kui midagi on kogutud, siis kõik teavad, kuhu raha läheb. liikmesriigid peavad regulaarselt valmistama ette raporteid eh, tuues ära, milline on siis see tasu suurus kõikide detailidega, nende mm, variatsioonidega seal peab äh, ära tooma selle tulu, mida saadakse nendest maksudest ning oluline on see, et liikmesriigid peavad selgelt näitama, kuidas nad oma kohustusi täidavad, äh, et äh, investeerida see raha uuesti transpordisüsteemidesse, nad peavad selgelt välja tooma, milliseid tegevusi nad rakendavad eesmärkide saavutamiseks. me tahame vältida olukorda, kus meil on kakskümmend seitse erinevat süsteemi lõppkokkuvõttes, kus öö, äh, kus eh, ma ei tea, autod, veoautod on üle kleebitud erinevate kleebistega. ikkagi peaks olema niimoodi, et ühest eh, kleebisest piisab, et, et on võimalik sõita eh, ühe jutiga läbi Euroopa sest geograafiline eh, kohaldusala ei olnudki niivõrd oluline. oluline on see, et TNT võrgustik mm, mm, oleks kaetud, aga mitte kõik olulised autoteed ei ole TNT süsteemi osas. nüüd vastuoluliseks kujunes autode kaal, nende tonnaaž komisjon ütles meile, et nõukogu tahtis olla väga paindlik. mõned tahtsid aga rakendada ainult äh, kaheteist tonnist määra ja teised tahtsid kolme tonnist ja siis me jõudsime kompromissini, et tegelikult me alustame kaheteistkümnest tonnist nii et, et äh, kolmest ja poolest sai kaksteist. E, mis tegelikult seda, mis tegelikult põhimõtteliselt tähendab seda, et osa, e, e, et osa transporti suunatakse teistele, teisestele maanteedele ja loomulikult sellel on oma Eh, kuluaspekt. aga nüüd eh, paar asja lõpetuseks. ma ütlesin, et me ei ole veel jõudnud tunneli lõppu, võib-olla et me oleme alles tunneli alguses. me andsime komisjonile kohe suure hunniku kodutööd ning lähiaastatel on vaja uurida, kuidas Eh, teisi transpordiliike sellesse süsteemi lülitada. mul on siin terve nimekiri eh, aspektidest, mida me peaksime käsitlema. ja ma paluksin, et komisjon nad kõik käiks üle nelja aasta jooksul, kaheteist kuu jooksul pea, kaheteist kuu pärast peavad nad aga esitama meile raporti, kus on siin äh, Eh, toodud välja meetmed, sest üks oluline asi on välismõjude arvesse võtmine ning eh, siis peab vaatama ka neid meetmeid, mida saab rakendada teiste transpordiviiside suhtes. kahjuks ei saa ma eh, minna nüüd siin väga detailidesse, aga arutelud on nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel Eh, liikmesriigid peavad ka palju ära tegema. ning me ootame lahendust, mis eh, lõpeks avaldusega, mille teevad koos nõukogu ja parlament. ma püüdsin nüüd paari minuti jooksul teile selgitada, mida me oleme saavutanud, et komisjon teaks Ehm, kuidas asjad on, et komisjon eh, toetaks seda kokkulepet ja siis läheb see asi eh, parlamendi, eh, täiskogule. suur tänu selle põhjaliku ülevaate eest ja nüüd ma annan igale kõnelejale kolm minutit. palju tänu, esimees. proua Wortmann Kool kahjuks ei saanud siia tulla, kuna ta peab osalema kolmepoolsetel kohtumistel, seetõttu võtan tema nimel sõna. tahaksin väga tänada raportööri. Mm, ausalt öeldes eh, me võime tulemusega olla rahul, kuna tegelikult ei ole sugugi raske võtta arvesse kõikide erinevate regioonide erinevaid huvisid. Eh, meil on suured riigid, väikesed riigid, äärepoolsemad alad, tsentraalsed, kesksed piirkonnad, siis välismõjude arvesevõtmine kuludes, kõiki neid aspekte on puudutatud ja, ja me oleme nende tulemusega rahul. see, mis veel kaks aastat tagasi ei olnud võimalik, on nüüd muutunud võimalikuks. nüüd koostalitusvõime, eh, rahade sihtots-, otstarbeline eh, Ähm, kasutamine, kõik need aspektid on välja toodud, äh, võib-olla mitte nii suurel määral, kui mõned oleksid soovinud seda näha, koostalitusvõime on midagi sellist, ähm, mis võib tunduda, et on iseenesestmõistetav, aga see ei ole alati kergelt saavutatav ja siis äh, rahade sihtotstarbeline mm, kasutamine jälle, tegemist on esimese sammuga, aga kuskil tuleb alustada. nüüd Euro kolm on juurde lisatud, siia on juurde lisatud uus kuus päev, kuupäev, mis on heaks kompromissiks, oleks olnud väga kahju, kui me ei oleks jõudnud kok-, kokkuleppele ja oleksime mm, astunud sammu tagasi võrreldes sellega, mis oli saavutatud aastaks kaks tuhat kaheksa. nii et äh, ma usun, et äh, tegemist on hea sammuga. ja mis puudutab vastavustabeli küsimust, siis äh, tegelikult me ei peaks siin pretsedenti looma. me tahame saada sõnumit nõukogule, me soovime nõukogult selget vastust astutud sammude kohta, aga kui jutt käib väiksematest küsimustest, väiksematest sammudest, siis eh, nendesse väikestesse küsimustesse ei tohiks eh, takerduda suuremad arutelud ja tähtsamad arutelud, eh, nii et me ei peaks seadma ohtu lepitusmenetlusse. seega veel kord palju tänu tehtud töö eest. härra Stirks, nüüd kolm minutit. aitäh. kolleeg Koš tõi välja väga selgelt ette juba olulised küsimused. raportöör, mm, te mainisite siin koostöö tegemist nõukoguga ja järeleandmist, aga kuidas siis saavutada neid küsimusi, mis on parlamendi jaoks ääretult olulised näiteks äh, ummikuküsimuses esimesel lugemisel me äh, ei, ei jõudnud selleni, milles kokku lepiti. ja nüüd rahade sihtotstarbeline mm, kasutamine, nõukogu sellest ei rääkinud, nüüd on selle kohta äh, nii-öelda lõik, aga selle sõnastus on nõrgem kui see, mida meie tahtsime näha. siin on peaks, nii et ei ole selge, milliseid samme tuleb astuda nende rahadega, mis tulevad väliskulude arvessevõtmisest kuludesse. koostalitusvõime, see on eluliselt tähtis, see on olulise, oluline selleks, et välja kujundada siseturg liikmesriigid eh, eh, võib-olla pigem tahaksid erinevaid süsteeme üles ehitada, aga meie peame nii-öelda seisma kindlalt eh, oma põhimõtete eest. komisjoni oma nii-öelda valges raamatus räägib ka välismõjude arvessevõtmist kuludes ehm, see kehtib ka eh, muude eh, transpordiliikide kohta, ka läbipaistvus on ääretult oluline ja ääretult oluline erinevates veondussektorites. nii et trialoogi tulemus on tegelikult alles arutelude algus nii et ma usun, et me teeme veel täiendavaid ettepanekuid eh, välismõjude arvessevõtmise kohta kuludes ja seda ka autovedude puhul ma juba ütlesin raportöörile, et, et äh, see teema ei ole lihtne. nii et meie oma fraktsioonis teatud nõrku külge, külgi näeme, aga kindlasti äh, me saame asju edasi arutada. aga nüüd proua Lichtenberger, palun kolm minutit. Ja, mm, ich bin nicht ganz so äh, optimistisch gestimmt nach diesem Trilog. Aitäh mina nii optimistlik ei ole kui teie trialoogi küsimuses. kõik need, kes ootasid seda, et astutakse esimesi samme säästlikkuse suunas, neid see raport äh, ei rõõmusta, nemad peavad pettuma me püüdsime küll teha tööd selleks, et midagi ei jääks kahe silma vahele, aga, aga kas see äh, tulemus lõppkokkuvõttes on nii palju parem või väga hea, loomulikult raportöör on teinud, äh, andnud endast parima, ehm, aga tööd teevad ka lobirühmad äh, ja liikmesriigid on need, mm, kes panevad reeglid paika. kõik need, kes on huvitatud äh, sellest, et äh, maanteedel sõitmine äh, oleks mugav, teavad milliseid probleeme on raskeveokitega, eriti nendega, mis on äh, vananenud, äh, mis äh, on ülekoormatud ja suure surve all on ka Saksamaa selles osas et kõik see, millest oleks kasu, millest on kasu selleks, et saavutada jätkusuutlikkust Euroopa tasandil, kõik selle on äh, nii-öelda nõukogu ohtu seadnud. ja ma saan aru, et ähm, meie peame tegema kõik selleks, et muuta liikmesriikide jaoks väga raskeks olukorra, kus nad ei taha mitte mingeid samme astuda, mitte mingeid muudatusi sisse viia ja loomulikult äh, praegune olukord äh, on pettumust valmistav nendele inimestele, kes lootsid, et äh, meil on selline Euroopa, mis edendab jätkusuutlikku transporti, võitleb saastuse vastu. inimesed ootavad, et selliseid asju võetakse tõniselt, aga, tõsiselt, aga, aga nüüd on kõik ootused jalge alla tallatud, nii et äh, inimeste ootusi ei ole täidetud, see on suureks pettumuseks. aitäh, härra Seile, palun. aitäh, esimees. ECR-i fraktsioon on üldiselt äh, kompromissiga rahul, nagu te teate või ehm, õigemini me teame, kui raske oli jõuda kokkuleppele nõukoguga. me tahtsime jõuda nii-öelda teise lugemise juurde. seega võib öelda, et raportöör on teinud head tööd. Uh ma usun, et, et me oleme tõesti saavutanud siin ka edu, teatud elemente saanud sisse viia, mida varem sees ei olnud. Eurovinjeti küsimus on selline, mida liikmesriigid, liikmesriikidel on võimalus kasutada. mitmetes liikmesriikides on ühtne maksesüsteem ja on neid liikmesriike, kes ei taha seda süsteemi kasutusele võtta, nagu Lätil. Mm, Lätis toimub äh, tihe kaubavahetus äh, Venemaaga ja, ja nii nagu ka Eestis ja Leedus, kas meie maksumaksja peaks siis maksma kinni selle, et Venemaa autod äh, saaksid vabalt meie teid kasutada. ja ma kardan, et meie oma riigis eh, seda lähitulevikus kehtestada ei saa. keegi ei ole olukorraga rahul. ja kohalikud inimesed, kes elavad eh, nende suurte teede ääres, ei ole samuti rahul eh, selle tohutu saastega teede kasutajad ei ole valmis ähm, maksma nende tagajärgede eest, ähm, mida äh, nende poolt teede kasutamine kaasa toob. siiski äh, ma usun, et lõppkokkuvõttes me võime saavutatuga äh, olla enam-vähem rahul. härra Paska, palun. aitäh. Ähm, raportöör on teinud ära oma töö, on teinud seda hästi, mandaadiks oli eh, kaitsta enamuse seisukohta. ei, e, e, mina ega, ega e, me, meie riik enamuse hulka ei, ei kuulu küll. aga, aga samas me peame uskuma tulevikku me jäime erapooletuks eelmisel korral ja, ja, ja me tõepoolest eh, mõistame ka, kui suurte raskete probleemidega tegemist on. ja asi ei ole mitte ainult eh, lobirühmade tugevuses, vaid asi on ka selles, et erinevatel liikmesriikidel on erinevad huvid, ehm, sõltuvalt sellest, kas eh, arvamus on neile kasulik või mitte ja küsimuse all ei ole mitte jätkusuutlikkus, vaid äh, küsimus on selles, kes lõppkokkuvõttes äh, arved tasub, äh, kõik selle kinni maksab. ja me, me, me võime siin pidada ilusaid ilukõnesid jätkusuutlikkuse küsimuses, aga lõppkokkuvõttes taandub kõik raha taha mm trialoogi tulemus on nii palju tasakaalus, kui ta üldse saab tasakaalus olla, nii et me kavatseme põhjalikult tutvuda kokkulepetega ning ma ei äh, usu, et äh, raportöör oleks äh, saavut-, oleks suutnud saavutada midagi enamat, me ei, ähm, ei ole nõus kõigega mis, milles on kokku lepitud, aga me saame aru, et äh, see on parim võimalik hetkel, kuigi me oleme nii-öelda dissidendid, ei kavatse me seista üldise kokkuleppe teel, kui jõutakse üldisele kokkuleppele. ning äh, täiskogus me langetame oma äh, otsuse pärast seda, kui oleme arutanud, kuidas ettepanek mõjutab nii minu riiki kui ka teisi äärepoolsemaid riike, kes ei ole väga rahul Eurovinjeti ettepanekuga, et, et ja sellega, et Eurovinjett on imeravi, mis ravib kõik erinevad haigused, see lahendab mõningad probleemid, aga kõike ta kindlasti ei lahenda nii et eh, ma usun, et eh, praegu on saavutatud parim võimalik tulemus. aitäh, härra Leitfried! Äh, aitäh, austatud esimees, äh, minu poolt kaks märkust. kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnust raportöörile ära tehtud töö eest. Ehm, sisu osas äh, me, me võime nii-öelda loomulikult siin vaielda erinevates küsimustes, aga mina, kes ma olen siin kojas juba mõnda aega tööd teinud, tean, kui ehm, kindlalt tuleb seista oma seisukohtade eest, kui raske see töö on ja kui raske on jääda endale kindlaks ehm, transpordipoliitika valdkonnas ei komisjonis, ei nõukogus eh, ega ka parlamendis eh, ei ole sellist suurt enamust, mis võimaldaks meil saavutada eh, seda, et, et transport liiguks maanteetranspordilt üle raudteetranspordile. härra Pascal ütles, et ta ei usu, et et, et asjad on lahendatud kõige õigemal moel, et oleks saanud paremini ja oli teisi, kes ütlesid, et, et nad tahaksid näha pigem seda, et äh, veondus liigub üle raudteele. aga, aga tänase päevani seda juhtunud ei ole. ja seega on tänastesse aruteludesse äh, jõudnud äh, välismõjude arvessevõtmise teema kuludes. ja kui äh, veoauto maksab kümme protsenti, siis tundub, et, et meie aruteludes on midagi väga valesti ja kui me neid vigu ära ei paranda, siis me ei näe ka seda, et, et, et asi läheks raudteede peale üle Äh, härra Maister, palun pidage kinni äh, nii-öelda äh, kahest minutist, sest ma näen, et nii palju käsi on jälle tõusnud ja kõik tahavad sõna saada, et see on õudusunenägu, kui ma näen koosoleku lõpul, et nii palju on veel sõnasoovijaid. aitäh, ma, mina püüan mitte seda õudusunenägu pikendada, püüan teha lühidalt ja toon välja siin põhipunktid. otsustava tähtsusega on nimelt see, et võib-olla me ei saavuta väga palju, aga aga raportöör Elka Trui on tõesti teinud jõupingutusi, pannud end proovile, võib-olla e, kõike alati ei saa, mida, mida e, soovitakse, aga e, tundub, et see, mille me oleme saavutanud, et seda tõesti väga palju ei, ei ole aga lihtsalt äh, võib-olla samm-sammu haaval jõuame asjale lähe-, lähemale. suur tänu, härra esimees, et andsite mulle sõna. hoolimata sellest, et äh, palusin sõna väikese hilinemisega. palusin äh, sõna sellepärast, et leian, et tegemist on äärmiselt huvitava teemavaldkonnaga, olen sellega üsna põhjalikult tuttav ja kuulasin teie arvamusi seoses ambitsioonikate eesmärkidega selles sektoris. ja ma, mul on tunne, et meil kipub ununema, et transpordisektoris on sadu tuhandeid töökohta, kes on inimesed ja kui me piirame raskete kaubaveokite tegutsemist, siis see toob kaasa töötuse määra kastma juba praegusel hetkel äh, see sektor ei too väga suuri sisse, ei tooda väga suuri sissetulekuid, ma tõesti tunnen seda sektorit väga hästi. Äh, siin eelkõneleja ütles, et äh, raskeveokid on vanad, vanad on nad sellepärast, et kellelgi pole raha, et uutesse investeerida. ettevõtetel on, veoettevõtetel on raskusi ots otsaga kokku tulemisel ja ja me ju ei tahaks äh, sadu tuhandeid töötuid lisada meie praegustele töötutele. tegemist ei ole inimestega, kes äh, on oma ta ra taskud raha täis äh, toppinud ja me ei saa riskida sellega, et inimesed üleöö, sajad tuhanded inimesed kaotaksid oma tööd. me oleme siin rääkinud, et me peaksime investeerima uutesse autodesse, uutesse äh, peeglitesse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. aga uskuge mind, ma olen selle sektoriga tuttav. on ettevõtted, kes on andnud ennast viimase kolme aastaga majanduse äh, kriisi tingimustes äh, parima, et inimesi tööl hoida, aga neid tuleb arvesse võtta. jah, ma palusin jällegi sõna. Saksamaal viidi läbi uurimus, selle kohta, kui äh, palju maksumaksja toetab raskeveokaid ja äh, veok teeb äh, kuuskümmend tuhat korda rohkem kahju kui tavaline sõiduauto teedel. miks me soodustame midagi sellist, mis keskkonna seisukohast on niivõrd kahjulikud. Te ütlesite, et Poolas äh, tööd toimivad hästi ja, ja, ja riik äh, toetab äh, küll seda sektorit, kuid Poolas on samas raudteed kin-, kinni pandud, sellest üldsegi ei räägi väga ulatuslikult, sellega on kaasanud ka tööpuudus Äh, ja äh, te ei äh, ole keske-, seal ei ole keskendutud keskkonnakaitsele selles mõttes, kui aga maanteesektorile sektoris kaob töökoht, siis kohe jõuab see ajalehtede eeskirjadele. ka Saksamaal on äh, viiskümmend tuhat inimest kaotanud raudteesektoris töö ja selliseid arenguid on näha üle kogu Euroopa, kui me tahame kaitsta töökohti, siis ärge unustage raudteid, sellepärast et rau-, maanteetransport ei ole majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlik. härra Paskareli, Eurovinjett ütleb härra esimees, või komisjon soovib ehk midagi läheda, lisada? tahaksin lisada väga vähe, kinnitan kohe, et tõesti väga vähe on mul lisada. meil on väga hea meel praeguste tulemuste üle, avaldame tunnustust raportöörile, tema tehtud töö on suurepärane, tekst on, tekstis on saavutatud hea tasakaal, tegemist on raske ülesandega, erinevatel liikmesriikidel on erinevad seisukohad ja Euroopa Parlamendi äh, seisukohad on olnud ka erinevad äh, Euroopa Parlamendi siseselt. Äh, tekst küll ei ole e, algse ei kattu algse tekstiga, kuid ma pöörduksin nende riikide poole, nende liikmete poole, kes on kritiseerinud teksti ambitsioonikust, mina arvan, et siinkohal on klaas küll rohkem kui äh, pooltäis ja äh, me suudame arvesse võtta välismõjude asjaolu ja see oli komisjoni valge raamatu algne taust äh, mõned kuud tagasi ja samuti äh, sihtotstarbeline äh, eraldamine. meie süsteem on ambitsioonikam ja üksikasjalikum kui kahe tuhande kuuenda aasta tekstis. nüüd äh, on sellekohaste eeskirjade kohal, kohta terve artikkel vähemalt, vähemalt viisteist protsenti kuludokumentidest peavad olema seotud välismõjude infrastruktuuriga ja liikmesriigid peavad oma lähenemises olema läbipaistvad ilma selleta, et me soovi, hoolimata sellest, et me ei soovi liikmesriikide fiskaalküsimustes sõltumatust vähendada, nõukogu on nõustunud äh, siiski suurema hulga info jagamisega avalikkusega, äh, tollimaksud äh, ja muud transpordisektori kulud. raportöör mainis äh, mõningaid tehnilisi üksikasju, komisjon on otsustanud koostada käsiraamatu seoses ummikumaksudega ja me peame saavutama õige tasakaalu veokipargi uuendamise ja võimalike erandite vahel. erandid äh, uute sõidukite hankimise osas ja äh, karistused äh, keskkonnakahjulike sõidukite osas. meil on ka konkreetsed väga spetsiifilised sätted selles osas ning ärgem unustagem, tegemist on tööga, kus me pole sugugi mitte jõudnud veel lõppjärku. kahe tuhande kaheksandal aastal tegime äh, äh, algus sellega, esitame nelja aasta pärast uue äh, dokumendi töö kulgeb järk-järguliselt, kuivõrd protsess on poliitilises mõttes äärmiselt keeruline, komisjon avaldab loomulikult survet protsessi kiirendamiseks, kuid edusammude hindamiseks tuleb siiski võtta aluseks pikem ajavahemik. ja loodan, et parlament hääletusel suhtub sellesse teksti positiivselt, parlament jubab väliskulude arvesse võtmist ja loob alused jätkusuutlikule transpordipoliitikale, samal ajal äh, suurendades liikuvust ja vähendades ummikukulusid äh, härra Pasko, ma ei jaga teie arvamust, et klaas on rohkem kui pooltäis, ma olen nõus, see klaas ei ole päris tühi, kuid äh, ma arvan, et äh, rohkem on siin meie enda vaimu ja tahet, kui seda õllemärjukest selles klaasis. ja äh, üks protsent on sajast protsendist peaaegu sama kaugel kui null protsenti ja mulle tundub, et olukord on pigem selline. raportöör ma annan teile sõna. ja vedelike ja keelide määruse osas tahame siin ka sõna saada, nii et tehke kiiresti. jah. minu äh, dokumendi käsitlemiseks läks pool tundi vähem, kui oli ette nähtud, aga noh, eks see olukord ole siis selline, tahaksin tänada kolleege äh, kogemuste, äh, arvamuste eest ja loodetavasti, kuna meid on palju, õnnestub meil ka nõukogud mõjutada, sest et nõukogu enamus oli siiski väga näpp, napp. ja nüüd see sihtotstarbelisuse küsimus. komisjon on siiski teinud pisut vähem, kui mõned siinkõnelejad on väljendanud, mis puudutab seda viieteist protsenti tuludest kui ka infrastruktuuri ja väliskulusid, see viisteist protsenti. on tegelikult nüüd üldisem äh, ja äh, tegelikult on äh, see rohkem kui lihtsalt väliskulud kõigist väliskuludest tuleb samuti viisteist, viisteist protsenti TEN projektideks eraldada sihtotstarbeliselt. see on parem kui kunagi, kunagi varem ja tegemist on äh, olulise sammuga õiges suunas ja sellega meie töö veel ei lõpe. ja nüüd me peame uurima pisut, äh, me peame vaatama asju poliitiliselt õiges kontekstis ja, ja, ja nii tehes äh, võime tõdeda, et tegemist on siiski hea tulemusega. suur tänu, ka mina tänan raportööri ja variraportööre raske töö eest tahaksin tänada ka sekretäriaati. Vanessa ja Hannese jaoks on see nende viimane toimik Euroopa Parlamendis. transpordikomisjoni äh, äh, komisjonis vähemalt nemad lähevad edasi ITRE komisjoni ja äh, kui töötad hästi Euroopa Parlamendis, siis sind pannakse kuskile mujale, tahaksin tänada teid ja tuletan teile meelde, et hääletamine toimub äh, seitsmendal juunil teisipäeval. suur tänu kõigile, tegemist oli tõesti raske teemaga ja läbirääkimised olid rasked, suur tänu raportöörile ja variraportööridele. meie järgmine päevakorrapunkt, lennundus, julgestus, arvamusvahetus komisjoniga, härra Roite, ehk tulete siia, siis äh, on teid kergem tabada, kui sihtmärgina olete nähtava. ma olen kindel, et meie arutelu saab olema elav niisiis, härra Reuter, mis on teil meile täna rääkida? ja liikmed, palun säilitage rahu härra esimees, suur tänu. ja kõigepealt äh, mul on rõõm olla siin iseäranis äh, pärast selliseid äh, Eurovinjeti teemalisi edukaid läbirääkimisi. aga minu teemad on iseenesestmõistetavalt palju keerulisem. tahaksin viia teid kurssi sellega, kuhu me oleme jõudnud vedelike küsimustes tahaksin viida teid kurssi vedelike küsimuse viimaste arengutega. mul äh, nagu te tõenäoliselt äh, teate, äh, on võimalus olnud rääkida koordinaatoritega sellest küsimusest juba kaks korda, kolmandal ja kümnendal mail. kuid äh, meie eesmärgiks oli täna komisjoni poolt äh, viia kurssi kogu ülejäänud komisjon. kõigepealt tahaksin äh, vabandada asepresident Kallase nimel, äh, kui rääkisin temaga eile, siis ütles, et ta oleks tahtnud väga ise siia tulla, kuid praegusel hetkel on töö temal käsis töö, mis on teie jaoks ka väga olulik, oluline. ta räägib volinike kolledžiga mitmeaastasest finantsperspektiivist äh, ja seetõttu ei saanud ta täna siia tulla ja palus mulle ennast asendada. ja nagu te teate, kahekümne, enne, päev enne kahekümne üheksandat aprilli esitas komisjon liikmesriikidele ettepaneku äh, peatada vedelike kontrolli äh, lõdvendamise ettepanek kolmandatest riikidest sisse toodavate vedelike osas, seda sellepärast, et viimase kahe nädala jooksul enne aprilli lõppu selgus, et väga suur osa liikmesriikidest ei võtaks selliseid meetmeid nii või teisiti vastu ja hinnanguliselt äh, üle viiekümne protsendi liikmesriikidest ei kavatsenud selliseid meetmeid võtta, tegemist oli äärmiselt murettekitava olukorraga, sellepärast et te kõik ju mäletate, äh, kuidas rääkisime sellest koos ja rääkisime, et komisjon peaks jääma äh, enda juurde kindlaks ja nõudma vedelike kontrolli lõdvendamist, leidsime et ainult üksikud äh, põhimõtteliselt ei üritaksid siin seadusega vastuollu minna ja lõppkokkuvõttes umbes viisteist liikmesriiki astusid meie vastu üles ja samal ajal üks päev enne selle eeskirja ette nähtud jõustumiskuupäeva esitasid Ameerika Ühendriigid nõude konsulteerimise konsulteerimisnõude julgeoleku äh, kontrollide osas. niisiis, äh, härra Kallase nimel äh, võtsin ühendust teie esimehega, kes ütles, et et võiksime kaaluda selle eeskirja edasilükkamist paari nädala võrra ja pärast seda oleme püüdnud teid kogu aeg asjade arengutega kursis hoida. aga kuhu me siis oleme nüüd jõudnud? kõigepealt siis, kui esitasime, kui saime Ameerika Ühendriikide pöördumise, palusime Ameerika Ühendriikide läbirääkijal tulla meie juurde, et rääkida läbi täiendavate julgeolekukontrollide või turvakontrollide teemadel, mida Ameerika Ühendriigid nõuaksid meilt sellise meetmete lõdvendamise puhul me, läbirääkimised toimusid neljandal mail ja selle tulemusena kuuendal mail tekkis olukord, kus meie kokkulepe ei oleks olnud vastuvõetav julgeolekuga seotud põhjustel Washingtoni arvates iseäranes, pidades silmas julgeolekuolukorda pärast Osama bin Ladeni surma. niisiis üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal mail rääkisime me sellest küsimusest liikmesriikide esindajatega ning üheksast liikmesriigist, kes olid valmis kontrolle lõdvesta, lõdvendama äh, aprilli, enne aprilli lõppu, on äh, nüüd järele jäänud ainult kaks-kolm, kes on valmis äh, seda tegema ja seda juhul, kui nad samal ajal peaksid Atlandi-üleste lendude puhul rakendama väga karme kontrollimeetmeid. niisiis, olukord on äärmiselt keeruline praegusel hetkel kakskümmend kuus, kakskümmend viis, kakskümmend neli liikmesriiki tõenäoliselt äh, kasutaksid seda nõndanimetatud let out klauslit äh, ehk siis väljapääsemise klauslit, äh, mis võimaldab kõikidel liikmesriikidel rakendada rangemaid meetmeid kui ette pandud meetmed loomulikult äh, me võiksime ju äh, proovida, kas need meetmed tõesti on äh, rangemad, me võiksime katsetada seda kahekümne nelja liikmesriigi näitel, kuid pidades silmas ka tänast julgeolekuolukorda, oleks see üsna keeruline ülesanne. niisiis, komisjon on äh, komisjoni siseselt äh, asepresident Kallase juhtimisel jõudnud äh, järeldusele, et me peame halvast parima välja võtma ja püüdma olukorda ära kasutada selleks, et valmistuda paremini ette meie lõppeesmärgi saavutamiseks, milleks oleks vedelike kontrolli tühistamine mida me kavatsesime ellu viia kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. nii et äh, meie ettepanek teile oleks järgmine. jätkame olemasolevate eeskirjade muutmist. praegusel hetkel äh, kohustus äh, viia sisse eeskirjade tollivabade vedelike kontrolli eeskirjade lõdvestamist. me peaksime selle kohustuse muutma õiguseks, nii et liikmesriigid saavad valida, kas nad võivad, tahavad kontrolli lõdvendada või mitte. niisiis nad ei pea ametlikult otsustama rangemate meetmete kasutamise ehk siis äh, erandi kasutamise kah-, kasuks, vaid võivad valida, äh, kas nad soovivad seda teha või mitte lihtsalt. Äh. ja kes soovivad äh, vajalikke tehnilisi vahendeid katsetada, võivad teha seda, kes tahavad juba praktikasse rakendada, võivad seda teha, kuid põhimõtteliselt vedelike kontrolli ja täielik tühistamine on meie eesmärk endiselt ja seda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. Teie annate endast parima, äh, et me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, äh, või teie küsite kindlasti, mis tagab, et me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei ole samas olukorras nagu täna ja pean tunnistama, et äh, saan teile öelda ainult nii palju, et oleme see praegustest kogemustest õppinud ning ainus, mida me teha võime, on usalduse asemel asju, ohjad enda kätte võtta nii et äh, meie ettepanek oleks põhimõtteliselt selline, et kahe tuhande kolme, enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtaja saabumist moodustame kiiresti töögrupi, äh, kus osanevad liikmesriikide esindajad, tööstuse esindajad, siinkohal pean ma silmas äh, vedelike kontrolli tehnikat valmistavate ettevõtete esindajad, lennujaamade esindajad, lennuettevõtete esindajad, teie ja me kavatseme teile ka aruandeid esitada seda korrapäraselt selle kohta, kuidas, millised edusammud on milliseid edusamme on saavutatud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vedelike kontrolli tühistamise äh, teekaardi ellurakendamises ja siis äh, mõned päevad enne äh, seda, selle meetme jõustumist äh, viime läbi kontrolli, aga seda tegime ka varem, aga mõnedes liikmesriikides me pidime tõdema, et et liikmesriigid on siiski jäänud ajast maha ega pole vajalikke meetmeid võtnud, niisiis me moodustame töögrupi ja äh, esitame teile aruanded selle kohta, millised meetmed me võtame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtajast kinnipidamise tagamiseks. ja teine asjaolu, äh, mida me kavatseme teha, on võtta meetmeid selleks, et meil ei tekiks uuesti sellist Atlandi-ülest üllatust nii-öelda ja äh, meie avatud taeva komisjoni töö käigus kahekümne kolmandal juunil toimub meie järgmine kohtumine selles töögrupis alustame ettevalmistusi Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide deklaratsiooni suunas, mille eesmärgiks on koostöö kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vedelike tühi-, kontrollinõude tühistamise osas. Te võite mind kritiseerida ja, ja öelda, et me oleksime pidanud kõikidest nendest asjadest juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal rääkima, kuid äh, ma arvan, et praegusel hetkel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtaja äh, tühistamine ei äh, oleks mõistlik, kuid äh, ma arvan, et järgneva paari kuu jooksul me peame seda põhjalikult analüüsima ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul, et vaadata, kas see tähtaeg siiski on realistlik ja ähm, Need on siis meie praegused plaanid, ma ei ole praegu selle kujunenud olukorra üle uhke, otse vastupidi Äh, ma olen sellest sügavalt häiritud ja seda on ka asepresident Kallas. Äh, meid ei, meid ei, liikmesriigid meid ei informeerinud äh, ja piisavalt ei informeerinud ka meie Atlandi-ülene partner ja me peame tagama seda, et praegu rakendatavad mehhanismid aitavad tagada tähtajast kinnipidamise ja tehnilise valmisoleku tähtaja saabudes suur tänu, härra Reuter. ja nüüd ma annan siis liikmetele kolm minutit sõnaaega ja kümme minutit vastamiseks. siin. kõnelejate nimekiri loeti ette. ja mina sooviksin võtta sõna siis kõige lõpuks. härra Kross-Triimeris suur tänu. väga hea, et meil on võimalus niisugust teemat arutada, aga teil on tõepoolest õigus. tulevikus oleks meil vaja suuremat selgust. ma olen kõneleja arvamusega ainult osaliselt nõus me oleme praegusel hetkel eh, väga raskes olukorras, tekivad probleemid, eriti eh, näiteks Prantsusmaal, kui teised ka niimoodi käituvad. loomulikult me hoiame silma peal sellest, mis eh, toimub reaalses maailmas, aga ikkagi praegusel hetkel lõi president pretsedendi nõukogu on ka võtnud endale kohustuse ja praegusel hetkel me jätsime uksel lahti sellele, et äh, anda äh, õiguslik iseloom äh, antud teemale ja nõukogu tegelikult peaks teadma, et küsimus ei ole mitte, mitte ainult ohutuses, vaid investeeringutes, sest kui me räägime lennujaamade ohutusest, siis see on seotud suure rahaga ja teiseks, see arutelu ei puuduta mitte ainult parlamenti, aga jälle kõik asjad on segased. osa ettevõtteid on juba teinud investeeringud ja praegusel hetkel see langetatud otsus ei arvesta eh, investeeringuid ja tegelikult mängib kätte nendele, kes eh, mängivad räpast mängu. loomulikult me peame püüdlema positiivse tulemuse poole ja me ei taha mitte mingisugust opt-out'i, kui tegemist on turvalisust puudutavate eh, küsimustega. ja teiseks me peaksime vältima sidet konkreetse tehnoloogiaga. tehnoloogia loomulikult aitab meid, aga e, tuleb kinni pidada tähtaegadest ning kolmandaks kokkulepped kolmandate maadega, eriti USA-ga. E, on olulised. mul ei ole Eh, probleemi sellega, et kaks tuhat üksteist jääb eh, niisuguseks vabatahtlikuks tähtajaks, aga nüüd aasta kaks tuhat kaksteist meil, me lõime niisuguse võimaluse, eh, et need inimesed, kellega kokkulepped on sõlmitud, kaasa arvatud USA, saavad langetada otsuse selles osas, mis juhtub pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ja kui nüüd äh, me räägime aastast kaks tuhat kolmteist, siis tekivad tehnoloogilised küsimused, kui me tahame oma parlamendis selles kojas jääda usaldusväärdeks, siis äh, ikkagi kõik otsused tuleb langetada aastaks kaks tuhat kaksteist. härra Kadri kolmeks minutiks. suur tänu, El Kadri. suur tänu e seda teemat on asut-, arutatud kinniste uste taga ja juba teist korda. ja me oleme nüüd võtnud selle meetme rakendamise edasi lükata. on olemas liikmesriike, kes viimasel hetkel ütlesid, et meie ei rakenda niisugust süsteemi ja siin tekib küsimus meetodites, eh, mida me oleksime pidanud töörühmas kasutama. aga siiski ma ütleksin nii, et on eh, osa liikmesriike eh, kuritarvitanud meetmete rakendamise võimalust me peame saatma välja tugeva signaali liikmesriikidele et me vaatame seda härra Laifridi raporti valguses, seal räägitakse selle meetme rahastamisest ja nüüd nõukogu ei taha seda teemat käsitleda. ma arvan, et ikkagi vaja on selget signaali, mis puudutab nüüd teie ettepanekut, siis jah, arvestades seda tobedat olukorda, kus me praegusel hetkel oleme, siis eh, võtkem uueks sihikuks eh, kaks tuhat, aasta kaks tuhat kolmteist. ja deklaratsioon, mis tulemas on, peaks eh, nõudma ka sellist kohustuse võtmist nõukogu poolt ning eh, me võiksime siis täiskogu istungil eh, kutsuda eh, nõukogud üles, et nad avalikult teataksid, et nad peavad kinni tähtajast kaks tuhat kolmteist. ja siis tõepoolest me oleksime asjadega kursis pidevalt, mitte niimoodi, et meid järsku äratatakse üles unest järgmine kõneleja. jah, ma tahaksin öelda seda, et liikmesriigid keeldusid tegemas seda, mida ta lubasid ja ega see ei ole esimene kord, kus niimoodi läheb olukord on tegelikult tobe, sellepärast et me püüame võtta vastu midagi, otsust, mis teeb inimeste elu lihtsamaks. kompromiss eh, tegelikult, eh, kompromissi ei eh, ei avaldatud, nii et, et seda teavad ainult insiderid, mis seal kokku lepiti. ning eh, tegelikult eh, on tohutult palju kaotatud, eh, kaotas komisjon, kaotas parlament. ja tegelikult me ei taha, et niisugune asi korduks. minu jaoks on küsimus selles et see eh, tööstus, kes tegelikult eh, toodab seadmestikku eh, turvakontrollideks, peab olema hõlmatud otsuste tegemisel ja õigel ajal. nüüd mm, kokkulepe USA-ga. me peame muidugi vaatama asju positiivses valguses. kaks tuhat kolmteist on niisugune aeg, mil meil on parem, turvalisem tehnoloogia, mis teeb kontrolli lihtsamaks, inimeste elu lihtsamaks. sest et siis ei pea enam võtma kõiki asju kotist välja turvakontrollis. härra Lichtenberger, kolm minutit. proua Lichtenberger, eh, suur tänu mina olen nõus sellega, mida ütlesid minu kolleegid. Äh, opt-out'i ei tule. Opt-out'i kasutamine ei tule alati päevakorda aga praegusel hetkel mängitakse mänge, ei olda huvitatud Euroopa lahenduse leidmiseks. praegu on niimoodi, et raha on taskusse pistetud ja minema joostud. me peame nüüd mõtlema tuleviku tööle ning me peaksime eh, sõnaselgelt eh, ütlema, kuidas me tegutseme pärast aastat kaks tuhat kolmteist E, ja tegelikult e, siin on küsimus, milles osas ei pea kokku leppima komisjon ja tööstusettevõtted omavahel. ikkagi siin e, peavad olema hõlmatud ka poliitilised, poliitilised liidrid ja ka turvaeksperdid. ja nüüd et meile dikteeritakse, milline seadmestik on vajalik siis see sisaldab e, niisugust elementi, kus tahetakse kasutada väga e, kulukaid e, seadmeid. tegelikult turul on ju väga erinevaid tehnoloogiaid, aga arvestama peab ikkagi ka kulu, mille, mis sellega kaasneb liikmesriigid ikkagi peaksid ise vaatama, kuidas nad edasi liiguvad. kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks peaks meil olema eh, hin-, selge hinnang. juba möödunud kord rääkisime sellest. me arutasime seda, millised on eh, mõjud keemia seisukohast lähtuvalt me ei peaks otsemaid hakkama rääkima eh, tööstuse esindajatega, vaid me peaksime teadma, milline on number üks oht selles valdkonnas. me peame mõtlema kuludele. sest muidu me oleme jälle lõksus, nagu varemgi on juhtunud. <clears throat> USA delegatsioon eh, kohtub Euroopa Liidu esindajatega Budapestis ei räägita mitte ainult eh, ehm, eh, reisijad nimekirjadest, vaid räägitakse kõikidest lennundusega seotud turvariskidest. ning me peaksime Eh, lõpetama selle copy-paste lähenemise USA meetmetele, tegema kõike samamoodi, nii nagu nemad, me peame ikkagi enne andma mõjuhinnangu ja koostama mõjuhinnangu ja alles siis tegema seda, mida teeb USA, kui vaja, sest eh, muidu eh, me kaotame usalduse eurooplastena. järgmine kõneleja, kaks minutit suur tänu, kõigepealt ma eh, tänan härra Reuterit nende selgituste eest, sest eh, tegelikult ma arvan, et eh, et eh, mitte keegi ei arvanud, et selle tähtaja, tähtajast kaks tuhat kaksteist on võimalik kinni pidada. me oleme ju olnud kontaktis eh, tootjatega ja me teame, kui kaugele nad on jõudnud. see on loomulikult väga kena, kui meil niisugune asi olemas oleks, aga me peame ikkagi ootama, aasta kaks tuhat kolmteist on ikkagi tunduvalt realistlikum minu arvates komisjoni poolt oli väga naiivne arvata, et kõik liikmesriigid suudavad niisugustest tingimustest kinni pidada, sest mina tean ja teie teate, et erinevatel liikmesriikidel on erinevatel põhjustel erinevad ohutasandid ja ega need asjad ei muutu. nüüd see, millest me praegusel hetkel räägime, siis kui me vaatasime aastat kaks tuhat üksteist, oleks olnud muidugi väga eh, tore, kui see oleks kõik juhtunud sellepärast et mina või ähm, või ka keegi teine ei arva, tähendab, et oleks erakordselt äh, tore oodata ähm, kusagil lennujaamas, kuni sind mingist masinast äh, lahti läbi lastakse, aga tegelikult äh, siin praegusel hetkel me räägime ikkagi sellest, et sul on kaasas kas pudel vett või sul on kaasas juukselakk aga praegusel hetkel kõik on nagu harjunud selle saja milliliitri ähm, süsteemiga ja tõepoolest me võime rääkida siin ameeriklastega, ega see pole üldse nii paha mõte, kui me paneme kokku töörühma aga äh, seal peavad olema esindatud poliitikud ja tootjad. loomulikult peab olema äh, hõlmatud ka liikmesriikide turvaeksperdid, sest minu jaoks on lõppkokkuvõttes ähm, Eh, ikkagi oluline see, et kui ma lähen lennukisse, siis ma kümne kilomeetri kõrgusel võin olla ka kindel, et asi on turvaline. me peame ikkagi panema asju perspektiivi ja sellepärast tehkem samm tagasi ja lahendagem probleemi konstruktiivselt Eh, mis puudutab nüüd eh, komisjoni tegevust, siis paistab, et te töötate õigete, et te räägite õigete inimestega ning ma loodan, et te jätkate seda tööd ja et te ka meid informeerite, kuidas te probleemi lahendate. suur tänu. härra De Grandes, kolm minutit, palun. see jah, see. Gracias, president. suur tänu, härra president. mina ei tea, kes nüüd siin vastuväiteid esitaks, mina olen tegelikult komisjoni esindajaga nõus. aga tegelikult mina olin raportöör eh, õhuturbe osas ja pressikonverentsil küsis minu käest üks üks ajakirjanik, et mikspärast ei ole kinni peetud sellest, mida lubati ja ja mina rääkisin siin eh, transpordikomisjoni vastutusest ning ma ütlesin, et see teema on raske. ütlesin, ja, aga tegelikult eh, mina tunnen kõige rohkem muret eh, meie institutsiooni prestiiži pärast. me võtsime vastu resolutsiooni. mina ei hääletanud selle resolutsiooni poolt. mina arvasin, et terrorismiga päris niimoodi võidelda ei saa, nagu me seal kirja panime eh, aga siiski mulle tundub, et me oleme unustanud ära mineviku, et me võtame vastu eh, kohustusi, mis ei ole elluviidavad. kodanikud ei tohi eh, jääda arvamuse juurde, et komisjon ja nõukogu ja parlament kõik lähevad eri suunades. aga me peame kõik võtma vastutuse lennuohutuse eest. kõrvaltvaatajale jääb selline mulje, et keegi ei tea, kuidas olukorda lahendada. ma muidugi austan seda, mida tehakse USA-s, aga kui nemad midagi otsustavad, siis nemad otsustavad ja meie peame nende sabas jooksma. ja mulle ning ma arvan, et ikkagi järgmine kord peab lähtuma eh, eh, nendest, sellest olukorrast ning tõepoolest nemad peavad eh, kinni pidama eh, meie mm, otsustest. mitte ei tohi meie otsuste otsas jalgupidi trampida. tõepoolest on oluline, et kolm institutsiooni arvestaksid olukorda ning nad peavad võtma endale vastutuse, sest ega lennuohutus ei ole mingisugune eraldiseisev teema, see on eh, see on eh, osa laiemast teemast, me langetame otsuseid kodanike kaitseks ja turvalisuse suurendamiseks. suur tänu, härra Laifrid. kolm minutit. suur tänu mulle ei meeldi siin kolleegidele vastu vaielda, aga ma pean seda tegema. ja mulle ei meeldi ka härra Lichtenbergile vastu vaielda. mina arvan, et ega siin nõukogu üksinda süüdistada ei saa. kõik oleksid võinud tegutseda paremini Euroopa Parlamendis ei olnud me võib-olla väga ettevaatlikud ega ka nii targad, kui me oleksime võinud olla. mulle tundub, et ei olnud mõistlik minna seda teed, mille me tegelikult jalge alla võtsime. tundub, et komisjon sai märkidest valesti aru arvati, et tegemist on uue faasi algusega mina tegelikult äh, võin rääkida ainult selle maa nimel, mida ma kõige paremini tunnen. ei olnud mitte mingisugust äh, ei olnud mingisugust tahtmist uut äh, seadmestikku osta meie maal. ja ma olen nõus proua Fosteriga Eh, kui ta ütles, et me peame nüüd ennast kokku võtma ning otsustama ära, mida on võimalik ellu viia, mida mitte. liikmesriigid peavad koos rahvusvaheliste ehm, partneritega otsustama, mida teha, millised on reaalsed kuupäevad ja me ei saa endale lubada seda, et kaks päeva enne eh, käo, eh, tähtpäeva kukkumist me ütleme, et ei, me sellega toime ei tule. me peame olema valmis tegutsema. ja kui nüüd mõned eh, duty free kauplused on natukene õnnetud selle tulemuse üle, siis las siis nii jääda. ei ole ju mõtet muuta süsteemi, kui see ei ole eh, partneritele vastuvõtav ning olgem siis rahulikud, eh, otsustagem, mis eh, toimib, mis ei toimi ja ärgem siis tehkem rohkem vigu ja võtta vastu kuupäevi, mida me ei suuda täita. härra Saier. suur tänu. ega ju me siin esimest korda juhtu nii, et ma olen nõus oma eelkõnelejaga. aga siiski ma pean ütlema, kuivõrd pettunud ma olen selles osas, kui palju lennuki pardale võib vedelikku kaasa võtta aga minul on niisugune mulje ja ma ei tea, kas nüüd tegemist on tehnoloogiaga või eh, liikmesriikide mm, halva käitumisega, et me ei ole saavutanud oma ambitsiooni. tegelikult tänasel päeval ei ole olemas mitte mingisugust tehnoloogiat, mis aitaks teha vahet ohutute ja mitteohutute tehnoloogiate vahel. kui nüüd tänaseks päevaks on see asi, niisugune tehnoloogia olemas, siis öelge palun, kui palju selline tehnika maksma läheks? komisjon peaks ju seda teadma ja nii nagu enne öeldi, Euroopa Liit ei ole ainus plokk maailmas, meil on olemas ju partnerid, kolmandad maad, kelle lennukid tulevad ja lähevad Euroopa Liidu territooriumilt. ja ma küsiksin teie käest siis nii, kas meie partnerid eh, teavad, kas nad on valmis äh, nende, aktsepteerima neid standardeid, millega meie oleme välja tulnud. härra Frankenstein. peaaegu kõik on juba ära räägitud nagu te teate, olen mina skeptiline nende vahesammude suhtes. aga see ei tähenda, et see menetlus peaks mulle tänu sellele meeldima. üks asi on ainult minu jaoks tähtis, praegusel hetkel saame me saata selge sõnumi selles osas, et me eh, kaitseme inimesi tulevaste eksperimentide eest ja on täiesti kahetsusväärne, et et mõned maad on juba ostnud eh, seadmed ja näiteks minu kodumaa on selline maa, kes on eh, need seadmed ostnud. aga aasta kaks tuhat kolmteist ei ole ju mitte mingisugune maagiline kuupäev, sest võib-olla eh, teised riigid ei ole valmis ja võib-olla aasta kaks tuhat kaksteist me peaksime seda üle vaatama. ma räägin iseenda nimel, ütleb esimees mina tegelikult ei uskunud sellesse asjasse, aga kõigepealt tehke mõned asjad selgeks. Äh, ärgem nüüd äh, hakakem rääkima sellest, et äh, see venitamine on põhjustatud turvakaalutlustest, tegelikult asi on rahast. kogu asi jäi selle taha pidama, et ei olnud raha uute masinate ostmiseks minule öeldakse, et masinad on valmis. mina räägin valitsustega ja valitsused ütlevad, nendel pole aimugi, kas masinad on valmis või mitte. tegelikult ikkagi kogu lugu on selles, et pole raha eh, nende mm, masinate eest maksta. meie eh, ei saa ainult nõukogu eh, süüdistada, me peame ikkagi endale ka mingisuguse vastutuse võtma. ja meie peame nüüd õppima sellest tulevikus komisjon peab ka võtma endale vastutuse. E, ja e, mina pean olema ka aus, et lennujaamad e, ei ole teinud oma tööd sest tegelikult praegusel hetkel me võime öelda, et selline tööstuse tagatreplus on tekitanud seda probleemi ning ma ütlen teile täiesti avalikult, täiesti ausalt, et tegelikult asi oli rahas, mitte milleski muus. nüüd USA vahele segamine äh, kui me nüüd peame seadusest kinni, siis tegelikult eh, me läheme seaduse järgi löögi alla. meil on olemas loomulikult turvakaalutused, aga siis eh, tegelikult need, kes kasutavad seda meedet, on need, kes eh, tegelikult seadust rikuvad, see on absurdne ja nüüd see aasta kaks tuhat kolmteist, ega ei ole eh, mitte mingisugust garantiid, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ei räägi nõukogu täpselt sama juttu, mida nad praegu räägivad. keegi ütles, et, eh, et nõukogu peaks võtma avalikkuse ees endale kohustuse, aga eh, nõukogu lubab igasuguseid asju aga mina neid igatahes mitte mingis, mitte mingil juhul ei usalda. ja asi pole ainult mitte selle teemaga, vaid iga asjaga on komisjon meid või on nõukogu meid alt vedanud. ja nõukogu pole iialgi meie suhtes sõna pidanud. ja sellepärast minul ei ole mitte mingisuguseid lubadusi nõukogu poolt vaja, sest need ei maksa mitte midagi, isegi mitte seda paberit, mille peale nad kirja on pandud me peame nõudma, et eh, peetaks kinni tähtajaks kaks tuhat kolmteist, kõik asjad peavad olema selleks ajaks lahendatud. Eh, sest eh, Eh, tekib jälle mingisugune uus turvarisk, sest et kes ei, kes eh, võib ki meile kinnitada, et selleks ajaks kaks päeva enne, kui asi pidi käiku minema, ei looda uus Al-Qaeda liider maha ja öeldakse, et tegemist on uue eh, turvariskiga me tahame, et USA peaks kinni oma lubadustest ning me peame mõtlema, kuidasmoodi me üldse käitume USA-ga selleks, et, et eh, takistada neid eh, Euroopa Liitu õigelt rajalt kõrvale kaldumast ja õigemini kõrvale lükkamast. kõik need asjad on täiesti naeruväärsed ja üldse unustagem ära, mida arvab nõukogu lahendagem asjad USA-ga. meil on tegelikult tegemist sama stsenaariumiga, nagu varemgi on olnud. kuid ma arvan, et meil on selline eh, Hobsoni valik, mis tähendab, et valikut ei ole aga ma ütlen teile, et see on jätnud selle komisjoni suhu väga-väga kibeda maitse ja reaktsioon mm, nõukogu poolt ja äh, ka kõikide teiste poolt on meie komisjoni suhu jätnud hästi kibeda maitse. nüüd äh, proua Roitova, kui võimalik, siis ma tahaksin nõukogu või komisjoni äh, esindaja sõnavõtust kuulda ka, mida me võime arvata selle tuha pilve kohta, mis Euroopa kohale keikimas on. jah, eh, praegusel hetkel eh, on tõesti eh, lennuettevõtjad hädas, aga nüüd ma annaksin sõna komisjoni esindajale. palju tänu, esimees kõigepealt lubage mul tänada kõiki saadikuid, kes äh, siit komisjonist äh, täna sõna võtsid. mitte mõistmise eest, aga mõõduka debati eest äh, teemadel, kuidas te ennast tunnete. ja kui lubate, siis omalt poolt äh, kommenteeriksin mõningaid teemasid. kõigepealt äh, sellest, mida mainis härra De Grandes. meil tuleb hea seista selle eest, et me jätkuvalt oleksime nii-öelda tegija Euroopa Liiduna turvaküsimustes ja ei annaks äh, järgi nii-öelda kalduvusele, et meil igalühel on oma liikmesriigi julgeolekupoliitika ja mis äh, puudutab opt-out klauslit, siis äh, see oleks olnud äh, täpselt see tee, mille alusel oleks Euroopa Liidu julgeolekupoliitika renatsionaliseeritud. kui enamus liikmesriikidest oleks kasutanud opt-out kloosi ja oleks siis isegi ilma läbirääkimisi pidamata midagi saavutanud, ilma et nad oleksid pidanud õigustama seda soovi ja, ja siis saama komisjonilt äh, heakskiidu, aga nagu te teate, kui äh, neid soovijaid on kakskümmend viis, äh, siis kõikide nende õigustuste nii-öelda vaidlustamine, et, et kas tõesti tegemist on julgeolekus või hoopis rahas. et see oleks, see oli väga nii-öelda pikk menetlus teine variant oleks olnud anda liikmesriigid kohtusse, aga kui neid riike, keda kohtusse anda on kakskümmend viis, läheb asi jälle raskeks. ja siis on veel see ameeriklaste küsimus. jah, ameeriklaste küsimus tuleb ka lahendada. seetõttu otsustasime hea seista selle eest, et meil oleks antud küsimuses ikkagi euroopalik lähenemine ning äh, otsustasime minna seda teed, et äh, meetme ellurakendamise tähtaja lükkame edasi, kui me ei ole tõesti hetkel valmis äh, seda meedet kohe rakendama. ning edasise menetluse osas pigem mitte niivõrd usaldust, kuivõrd kontrolli ja ainsaks eh, tegelikuks küsimuseks, eh, kus on veel lahkarvamusi, on, eh, on see, et kas tähtajaks jääb kaks tuhat kolmteist või jätame põhimõtteliselt selle küsimuse lahtiseks, mis puudutab vedeliku kontrolli lõpetamist. kui teie mäletate seda protsessi samamoodi nagu mina, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtaeg Äh, oli selline tähtaeg, mida parlament omal ajal juba tõsiselt vaidlustas. ja, ja ka see äh, vahe tähtaeg kaks tuhat üksteist. samas aasta kaks tuhat kolmteist on rahvusvaheliselt kokku lepitud, meil on selle kohta deklaratsioonilt USA-lt, Kanadalt, Euroopa Liidult, me oleme öelnud, et me tahame äh, vedelikupiirangut Äh, tühistada aastal kaks tuhat kolmteist. üks variant on see, et me tähtaega paika ei pane, vaid nii, nagu härra Lagoš ütles, äh, vaatame asja uuesti läbi aastal kaks tuhat kaksteist äh, selle pilguga, et kas tähtaeg on realistlik, kas seadmed on olemas ja, ja see on selline töö, mille me peame ära tegema, sest põhimõtteliselt mida meie tahame ja mida teie tahate, on ju muuta reisijate elu lihtsamaks. et nad ei pea iga kord oma kohvrist kõik vedelikud välja võtma, eh, kontrollima, et tõesti üle saja eh, eh, milliliitri midagi ei ole. nii et aastal kaks tuhat kaksteist vaatame üle, kas Eh, selline lähenemine teostatav mitte eh, ainult Euroopa Liidus, vaid kas see on ka selline lähenemine, mida eh, nii-öelda rahvusvaheline üldsus pooldab. nii et ja seetõttu tegime ettepaneku jätta tähtajaks kaks tuhat kolmteist vedelike kontrolli piirangu võimaluse, keelustamise võimaluse anname liikmesriikidele loome töörühma, mm, töörühma liikmelisus, äh, olen nõus, et, et äh, kindlasti tuleb äh, kaasata tööstussektor, tagasisidet saada Euroopa Parlamendilt. ja nüüd, mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtaega, siis tuleb teha tööd. ja ma kujutan ette, et Siim Kallas hakkab tihti teie ees käima ja andma aru selle kohta, kui kaugele asjaga on jõutud. see on minu poolt kõik. esimees, ma ei ole nüüd päris kindel, milline on selle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta nii-öelda mm, töö staatus või kokkusaamise staatus. ma saan aru, et näiteks komisjon tuleb kokku ja ütleb, et et äh, see asi ei ole teostatav ja see on see, mis mulle muret teeb. mis siis saab? Äh, luuakse selline ad hoc komitee, kus äh, ko-, tulevad kokku tööstuse esindajad ja ja kas lõpuks siis meie otsustame, kui meie jääme ikka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juurde, siis ongi tähtaeg kaks tuhat kolmteist, jah Äh, selline see muudatusettepaneku eesmärk, et äh, jätame tähtajaks kaks tuhat kolmteist ja aastal kaks tuhat kaksteist töörühm tutvustab töö tulemusi ja te saate hinnata, kas asi on mõistlik, seekord me suudame sellest tähtajast kinni pidada, pidada. et see on vähemalt see ettepanek, mille mina teile teen, teen, et tähtajaks jätame kaks tuhat kolmteist. no ütleme, et äh, et see eh, vabalt valitav tähtaeg on siis kaks tuhat üksteist ja, ja lõpptähtaeg kaks tuhat kolmteist ja otsus langetatakse töörühma hinnangute põhjal ning eh, loomulikult ka peetakse läbirääkimisi rahvusvahelise üldsusega. ja nüüd eh, vulkaanituha küsimus. siiski kõigepealt härra Sahala mina esitasin ühe lühikese küsimuse, mis on omakorda ääretult tähtis. esimeseks küsimuseks oli see, et e, Euroopa Komisjonis, kas teil on teavet selle kohta, et on olemas selline e, vedelike skanner, mis teeb vahet, kas on tegemist ohutu või mitteohutu e, vedelikuga ja kui, kui palju see maksma läheb? üle kümne seadme on äh, saanud äh, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Ameti heakskiidu vedeliku kontrolliks. Nad on nii-öelda jagatud erinevatesse kvaliteediklassidesse A ja B klassi. ja nüüd tuha küsimus kas veel on jätkuküsimusi? teen lühidalt. aga hind? selle hinna, hinda on võimalik vist leida, aga tähtaeg kaks tuhat kaksteist, see on see tähtaeg, mille mina välja pakun, sest ma usun, et liikmesriikidel peaks olema vähemalt üheaastane etteteatamis äh, nii-öelda tähtaeg või hoiatus selle kohta, mida nad peavad hakkama rakendama ja mida mitte. nii et aastal kaks tuhat kaksteist oleks selgelt teada, mis on tulemas. et võib-olla osaliselt võiks tulla tagasi selle juurde, mida mainis Saiet, et, et et, et parlamendil ja komisjonil peaks olema nii-öelda tugevam positsioon. ja, ja me peame selgelt välja ütlema, mida me liikmesriikidelt ootame. olgu, teeme siis nii. nüüd tuha küsimus. austatud esimees põhimõtteliselt tuleb õppida ära uus sõna, milleks on Krems Vatn, Vatna Jakul ehk siis äh, see vulkaan, mis äh, purskas Islandil. see toimus äh, laupäeva õhtul, pühapäeval andsime häire Eurokontrollile ja liikmesriikide lennufirmadele ning hetkel hoiame olukorral silma peal. vaatame, kuhu suunas tuhapilv liigub. üldiselt mulle tundub, et seekord Euroopa Liidu tasandil me suutsime reageerida kiiremini ja paremini, kuna me lõime erakorraliste olukordade mehhanismi pärast eelmist vulkaanipurset. endiselt eh, tuleb lennupiiranguid, endiselt eh, kerkib reisijad, kerkivad üles reisijate õiguste küsimused, see on selge, aga eh, mul kõige viimas, viimasemate tundide andmeid ei ole, aga hetkel on olukord siis selline, et äh, selgelt ei ole tegemist sellise olukorraga, mis meil oli möödunud aastal, kus kehtestati täielik lennukeeld ähm, enamuses Euroopa Liidu riikides. liikmesriigid kõik äh, järgivad äh, seda menetlust, mis on nendega läbi arutatud ja mida on äh, arutatud ka ICAO kontekstis, lähtutakse riskipõhisest äh, analüüsist, mille põhjal otsustada, otsustatakse, kas võib lennata või mitte. ja teatud mõttes võib öelda seda, et vulkaanid jäävad alati purskama, aga viimase aasta jooksul me oleme õppinud nendega paremini toime tulema ja ka koordineeritumalt toime tulema. nii et see on see, mida ma hetkel võin teile öelda. kui rääkida meteoroloogidega, siis eh, nemad võivad esitada teile erinevaid prognoose selle kohta, kuhu tuhapilv liigub. aga nende kõigiga kaasnevad sellised hoiatavad märkused, et, et me anname endast parima. Ehm, aga kindlad olla ei saa. nii et meie omalt poolt püüame asju koordineerida paremini, kui me seda tegime möödunud korral. kriis on olemas, menetlused on olemas liikmesriigid koordineerivad omavahel tegevust, asepresident Kallas on olnud ühenduses Ungari eesistujaga antud küsimuses, ta on olnud kontaktis ka eh, nende riikide ministritega, eh, kes on asjaga kõige rohkem seotud, aga nüüd jätkame tööd inglise keeles, tõlgid lõpetavad oma töö. aitäh! No anybody uh,